Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kallid sõbrad. härra Tagarakis ja mina juhime siis järgmist äh, osa meie kohtumisest Euroopa Parlamendis. ma selgitan ühe korra veel, kuidas äh, see asi välja hakkab nägema. kõik sõnavõtjad pärast meie sissejuhatavat kõne saavad sõna kaheks minutiks, aga kõigepealt saab sõna Olli Rehn Euroopa Komisjonist. tere tulemast veel kord meie sekka. ja kaks minut- ja pärast äh, Olli Rehni äh, avakõnet äh, saavad siis sõna kõik ülejäänud kaks kolleegi rahvusparlamentides, siis Euroopa Parlamendi kolleeg ja siis jälle Rahvusparlamendi kolleegid ja nii edasi. kaks minutit on igalühel kõneaega. hakkame siis pihta ja alustame komisjoni asepresidendist volinik Olli Rehnist, kes vastutab majandus- ja rahandusküsimuste eest ja euro eest. tema on äh, siis põhimõtteliselt Euroopa rahandusminister. nii et komisjoni asepresident, sõna on teil suur tänu, suur tänu, härra esimees, kallis Otmar, austatud siseriiklike parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, lubage mul kõigepealt tänada teid selle kutse eest osaleda Euroopa Parlamentide nädalal ja sellel konkreetsel parlamentidevahelisel konverentsil majandusjuhtimise kohta Euroopa Liidus nii nagu see ette näeb fiskaalkokkulepe. minu meelest äh, on see konverents väga oluline osa Euroopa majandusjuhtimise raamistikust, see on võimalus arvamusi vahetada majandus- ja rahanduspoliitikate kohta Euroopa Liidus ja äh, jõustada siis äh, poliitikate suunamist Euroopa tasandil ma tahaksin kõigepealt rääkida paar sõna fiskaalpoliitikast mis äh, vähemalt vastavalt ametlikule agendale peaks olema tänaste arutelude keskmes ja siis pärast seda räägiksin paari sõnaga majanduse olukorrast ja edusammudest mis on äh, saavutatud äh, euroala riikides alustagem siis fiskaalküsimustest selle kriisi juured, millega me oleme silmitsi, on nii fiskaal kui ka makromajanduslikus tasakaalustamatuses, mis sai alguse uue sajandi esimesel kümnendil ja finantsosa sellest kriisist tuli lahendada nii kiiresti kui võimalik selleks et vältida kõige mustemate stsenaariumite realiseerumist ja usalduse ja võita tagasi usaldus pärast esialgset koordineerimistööd Äh, pärast seda niinimetatud Euroopa majanduse taastamise kava aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa pidi Euroopa astuma väga ambitsioonikaid samme, tagamaks äh, äh, avaliku sektori vahe, rahanduse stabiilsus ja jätkusuutlikkus. selle tegevuse aluseks on olnud kolm peamist põhimõtet. kõigepealt diferentseeritus, mida see tähendab see tähendab seda, et ähm, eelarvele seatud, eelarveprobleemide suurus ja sügavus on olnud erinev erinevates liikmesriikides ja seega pidid ka lahendused olema erinevad. Need, kellel oli liikumisruumi rohkem, nendel ei olnud vaja tuua konsolideerimist agendas nii palju ettepoole kui teistel, kellel oli olukord äh, hullem. teiseks, me oleme algusest peale rõhutanud äh, seda, et konsolideerimismeetmete valik peaks arvestama meetmete mõju majanduskasvule ja need meetmed mis on kõige vähem kahjulikud majanduskasvule peaksid olema kindlasti prioriteetsed ma mõistan et probleemide suurus ja sügavus mõnedes riikides tähendas seda et see kõik oli väga raske aga ma olen täiesti veendunud et konsolideerumise puudus äh, sellistes tingimustes äh, oleks olnud äh, veelgi hullem kui finants ja väärtpaberiturud oleksid sulgenud oma uksed nende riikide eest nii nagu mõnede liikmesriikide puhul ka läks eelarvete konsolideerimise alased jõupingutused peavad olema nendega peavad kaasas käima struktuurireformid selleks et parandada kasvuväljavaateid keskpikas perspektiivis ja et äh, tulemused oleksid sellele konsolideerumisele siis ka äh, pikemas perspektiivis äh, nähtavad. täna, kuigi me ei peaks tundma enesega rahulolu, peame me tunnistama seda, et eelarvete olukord Euroopa Liidus praegu koondpildina on hakanud muutuma jätkusuutlikumaks on tehtud tõsiseid jõupingutusi viimastel aastatel eelarvete konsolideerimiseks ja, ja on hakanud äh, see näitama ka esimeseid tulemusi. paar märkust selle kohta. nominaaldefitsiit Euroopa Liidus aastal kaks tuhat neliteist peaks prognoosi kohaselt äh, langema alla kolme protsendi SKP-st esimest korda äh, seda muuseas aastast kaks tuhat üheksa tegemist ei ole mitte ainult prognoosiga, sellepärast et see, selle aluseks on teie poolt heaks kinnitatud eelarve eelnõu plaanid, liikmesriikide eelarveplaanid ehk teisisõnu, nende numbrite aluseks on väga konkreetsed poliitilised otsused, mis on langetatud siseriiklikes parlamentides ja valitsustes. ja teine märkus on see, et äh, avaliku sektori võlatase peaks stabiliseeruma sellel aastal äh, kusagil üheksakümne protsendi juures SKP-st võrreldes äh, ja see on olukorra olulisem stabiliseerumine võrreldes kriisi algusega. kriisi alguses oli võlamäär kuskil üheksakümmend protsenti, selle kriisi lõiv, mille, mida me peame maksma, on see, et see on tõusnud siis üheksakümnele protsendile tänaseks aga pilt stabiliseerub ja see on äh, jätkusuutliku rahanduse seisukohast vaadates äh, hea uudis. tänu nendele lahendustele on äh, fiskaalriskid vähenenud ning eelarvete konsolideerumise tempo on nüüd aeglustunud ja see võib veelgi aeglustuda see peegeldub ka nendes otsustes, mis langetati eelmisel aastal kevadsuvel. kui ülemkogu äh, komisjoni soovitustele vastavalt pikendas teatavaid tähtaegu äh, defitsiitide korrigeerimise osas, arvestades nii äh, liikmesriikide poolt tehtud jõupingutusi ja äh, sel ajal veel mõnedes liikmesriikides valitsevad negatiivset majanduslikku ol äh, olukorda, näiteks nagu Hispaania ja Portugal või äh, Prantsusmaal, Hollandil, Hollandis ja ka teistes liikmesriikides vastu võetud otsuseid struktuurreformide osas. aga see üldpilt varjutab aga väga tõsiseid erinevusi liikmesriikide vahel ja on jätkuvalt liikmesriike, kus eelarve tasakaalustamatus tähendab äh, fiskaalotsuste puhul teatavat äh, äh, jäigus ka tulevikus. mis nüüd puudutab aga üldist majanduslikku olukorda Euroopa Liidus, siis selles osas ma tahaksin teile pakkuda mõned arutelu elemendid. alustaksin viidates Kreekale, sellepärast et Kreeka on üle võtnud eesistumisaja ja meie tänast kohtumist ka juhitakse koos Kreeka esindajatega. Euroopa Komisjon käis alles kaks nädalat tagasi Ateenas külas Kreeka valitsusel, seda siis eh, Kreeka eesistumise al-, alustamise tähistamiseks me olime kuulnud äh, Kreekast äh, väga häid uudiseid majanduse paranemise kohta ja see läks hästi kokku selle pilvitu taevaga, mis äh, laius Ateena kohal. kui me olime Ateenas aga kohal, siis me nägime, et indikaatorid pärast juulit kaks tuhat üksteist on jõudnud tagasi sellele tasemele, mis oli ta olnud keskmiselt äh, äh, see puudutas siis näiteks selliseid indikaatoreid nagu ähm, tarbijate usaldus see vastab äh, sellele millised on meie näitajad olnud jaemüügi kohta ja selle kohta et olukord tööjõuturul on stabiliseerumas kõige ähm, viimasem ostujõu Äh, indikaator on ka näidanud seda, et äh, neljandas kvartalis eelmisel aastal on asjad hakanud paranema Euroopas. on oluline märkida seda, et need head uudised äh, on kinnitust leidnud, vaatamata sellele, et Saksamaalt ei ole nagu midagi tulemas uudisena ja ähm, mõned endised ja praegused programmi alused riigid, eriti Hispaania, on välja tulemas, äh, Hispaania siis täpsemalt, finantsabi programmist umbes kolmekümne kahe tunni pärast ilmselt, sellepärast et kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril südaööl nende programm aegub ja Hispaania pangandussektorit praegu lapitakse ja väga olulised äh, majanduslikud reformid mis on läbi viinud on loonud aluse jätkusuutlikuks majanduse taastumiseks ja äh, töökohtade loomiseks detsembris äh, on majanduslikud prognoosid võrreldes esimest korda pärast kahe tuhande seitsmendat aastat normaliseerunud veelgi enam iirimaa kaks nädalat tagasi pöördus äh, turgudele tagasi pärast seda kui detsembris programm lõppes kümneaastased äh, võlakirjad väga madalatel määradel novembris äh, olid, olid nad umbes neljateistprotsendilised, nii et te näete, et kolme aasta jooksul on Iirimaa jaoks väga palju muutunud nii et me näeme uusi tärkavaid äh, algeid äh, majanduse paranemiseks, äh, aga pangandussektoris on endiselt olukord habras, nii nagu pankade laenumahtude kohta info on näidanud. Euroopa on silmitsi vajadusega tõsiste struktuursete muutuste järgi ja nüüd tuleb leida vahendid äh, ja neid vahendeid kasutada nii mõistlikult kui võimalik. on, on selge, et paljude Euroopa riikide jaoks, paljude Euroopa kodanike jaoks on ajad jätkuvalt rasked, sest et äh, tööpuuduse määrad on jätkuvalt äh, sallimatult kõrgel tasemel. seega on meil vaja pidevaid ja veenvaid jõupingutusi selleks, et jõuda jätkusuutlikule majanduskasvule ja et ähm, me hakkaksime looma rohkem töökohti me peame selleks hoogustama investeeringuid nii avalikust sektorist kui ka erasektorist. aga äh, selgesõnaline ja veenev äh, strateegia on aga väga oluline selleks, et äh, avalikus sektori rahanduspoliitika saaks õigetele alustele ja Läti on näidanud seda, kuidas konkreetsed head strateegiad võivad ka edu tuua. ma käisin umbes kümme päeva tagasi Riias ja tervitasin kaheksateistkümnendat euroala liiget. kaks aastat tagasi oli Riia, oli Lätimaa veel väga raskes majanduslikus olukorras, läbis tõsist kriisi, neil oli vaja IMF-i abi, kuid täna on tegemist Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvava majandusega, nii et need Kassandrad meie seas on paljastatud, nendel ei ole olnud õigus äh, ja Euroopa majandus toimib. ja me näeme seda, kuidas äh, solidaarsust äh, antakse äh, tasakaalukuse eest vastukaubaks ja see toob tulemusi ja me peame kuidagi akumuleeritud tasakaalustamatusega hakkama saama ja saama oma avaliku sektori poliitikat äh, õigetele alustele, õiget äh, tegevuste ja jõupingutustega me sinna ka jõuame. austatud äh, kolleegid, praegusel hetkel, kus majandus on taastumas, on ülioluline see, et me ei kalduks kursilt kõrvale majandusreformide kursilt, ähm, selleks, et tagada jätkusuutlik majanduskasv, tagada töökohtade loomine, seda kõike enne, eelkõige tulevaste põlvede hüvanguks. usaldus ähm, on taastumas, aga see ei tähenda seda, et me peaksime käest laskma võimaluse äh, muuta oma ühiskonnad ja majandused kaasajas, kaasaegsemaks me peame tegema seda nii et nendel oleks võimalus kasvada et oleks võimalik luua töökohti ja et me saaksime vastu astuda tuleviku probleemidele see on see tõsine proovikivi mis seisab euroopa ees ja ma olen täiesti veendunud et me selle proovikivi ületame hästi suur tänu ja olen nüüd valmis vastama teie küsimustele aitäh herzlichen dank herr kommissar für diese suur tänu härra volinik selle sissejuhatava kõne eest ja nüüd me alustame aruteluga ja esimene kõneleja on kolleeg Papadimolus. Papadimolus Dimitrios, tema on äh, Kreeka parlamendi Euroopa Komisjoni asjade liige, palun. Pitrope, siis παρουσιάζοντας το παράδειγμα της Ελλάδας με κάποια στοιχεία. Härra Volinik, te tõite Kreeka näite, tõite erinevaid ähm, arve ja rääkisite sellest, et äh, siin idanevad äh, uued arengud. Äh, aga mina sooviksin tähelepanu juhtida ka ühele katastroofile, mis puudutab paljusid kreeklasi. Kreeka valitsustel on suur vastutus kanda te tekkinud kriisi eest, bürokraatia, korruptsioon on siia segatud. neliteist protsenti Ehm, te rääkisite neljateistprotsendilisest retsessiooni tasemest, aga meil on see juba kahekümne viie protsendine ja samuti tööpuudus on kõige kõrgemal tasemel. riigi e, võlg on jõudnud saja viiekümne viie protsendini SKT-st. nii et tegu on tõesti humanitaarkriisiga ja peale selle meie pankadel ei ole ka likviidsust. Euroopa Parlament rääkis siin ka läbipaistvuse puudujäägist, samuti aruandluse mm, ja demokraatliku legitiimsuse puudujääkidest, mis puudutab Troika äh, töömeetodeid. ja te ka ise nentisite, et äh, võlgnevus on kogu euroalas kuuekümne protsendilt jõudnud üheksakümnele protsendile ja kuidas te siis nüüd Äh, soovite tagasi lükata Euroopa ähm, konverentsi, mis tegeleks just riigivõlgadega. Te rääkisite küll pangandusest, aga ei rääkinud äh, sidususest ja ühtekuuluvusest. Lissaboni leping, Lissaboni leping räägib äh, majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest samuti territoriaalsest piirkondlikust ühtekuuluvusest räägitakse seal. kas see on meelega kahe silma vahele jäetud selle mõiste ja kuidas seda plahvatuslikku ebavõrdsust sotsiaalses ähm, valdkonnas ja majanduslikus valdkonnas saaks teie arvates ületada? Teie sõnavõtt oli peaaegu eufooriline ja ütle, teete etteheiteid, justkui äh, ilma asjata kritiseeritakse mm, praeguseid arenguid. kas te tahate tõesti öelda, et, et äh, USA-s on olukord äh, kehvem kui Euroopa Liidus, kus kasutatakse Kinsi meetodit, aga kriis sai ju algusest, alguse USA-st. kuidas siis on olukord selline, et Euroopa Liit on palju kehvemas olukorras, aitäh? meie järgmine kõneleja on on ülemkogu esindaja, vabandust, lordide koja esindaja. me oleme arutanud, milline võiks olla tõeline majandus- ja rahandusliit. kas volinik võiks nüüd meie küsimustele vastata kõigepealt? kui tõesti Euroopa Liidul on äh, keskpank, kas siis see äh, ühtne pankade saneerimise mehhanism aitab kriise vältida? ja kui sellest äh, ühtsest pankade päästmise mehhanismist rääkida, kas on olemas piisavalt raha selleks, et pangaprobleeme lahendada ja võib-olla on need probleemid eh, siiski eh, seotud eh, erinevate organisatsioonidega, aga kas on ühe nädalavahetuse jooksul võimalik mitmesaja organisatsiooniga konsulteerida, et pank päästa? ja mida te kavatsete teha nendega, kes on väljaspool Euroopa või Eurotsooni, välja arvatud Ühendkuningriik, kui nad näiteks ühel hetkel soovivad Eurotsooniga ühineda ja lõpuks Äh, millal teie arvates võiks kriis lõppeda? kuidas meie saame sellest aru, et nüüd ongi see päev koitnud, kus kriis on läbi ja me võime tavaelu juurde tagasi tulla ning kriis on lahenenud ning kuus-seitse aastat on ununenud meie selja taha Mr Schutt is raportöör. härra Schutt. tema on äh, Hollandi parlamendi raportöör ja tema käsitleb Euroopa poolaastat. palun, härra Schutt. Where are you? Oh, yes. madam, excuse me. Yes. <laughs> Mr Chair um,, I speak to you as härra esimees, ma tõesti kõnelen siin Hollandi esindajate koja äh, raportöörina ja käsitlen eelkõige just Euroopa poolestat ja mina sooviksin tänada Euroopa Parlamenti selle äh, parlamentide vahelise konverentsi korraldamise eest. mul on hea meel, et mulle anti võimalus äh, siin mõtteid vahetada, mõtteid vahetada selles osas, et kuidas me kõige paremini saaksime käsitleda äh, majanduskriisi Euroopa Liidus ja Hollandi parlament äh, toetab majandus- ja äh, rahanduspoliitika koordineerimist, see tähendab, et me peaksime aitama edeneda äh, majand-, Euroopa majandustel. Euroopa liikmesriikide poliitikad selles protsessis ja roll selles protsessis ei ole olulised mitte ainult Euroopa poolaasta jaoks, see ei panusta mitte ainult ühise eesmärgi saavutamisel, koordineerimine ei ole oluline mitte ainult kriisiriikidele, liikmesriikide eksportturud on vastastikult, vastastikult sõltuvad ja seetõttu meie koostöö mõjutab meid kõiki. eelkõige ma tuleks kaks tuhat kolmteist reformide juurde ja siis vaataksin prioriteete aastaks kaks tuhat neliteist kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ähm, me nägime kõrget inflatsiooni ja tööpuuduse kasvu ja Holland pidi tegelema ka ebastabiilse olukorraga, reformidega ning tänu kokkulepetele ametiühingutega ja äh, teiste sarnaste organitega äh, me oleme jõudnud reformideni ning need reformid äh, hõlmavad kõiki Euroopa poolaastas ära toodud soovitusi. Ähm, sotsiaalne kindlustus, ähm, töö, puuduse küsimused, ähm, tööpuuduse küsimuste probleemid on leidnud leevendust. elamuturul sotsiaal eluasemetele on kõige rohkem tähelepanu pöörata ning äh, siin sõltub, arvestatakse ka Äh, majapidamiste sissetulekud ning äh, samuti on ähm, majaomanikel äh, maksumäärasid, intressimäärasid alandatud. samuti meil on ka reformid pensionivaldkonnas ja tervishoiu valdkonnas ning ma sooviksin öelda, et Hollandi parlament on ähm, ka eelarve raames arvestanud äh, soovitustega ning ähm, me oleme täpsemalt arutanud ka seda, kuidas Euroopa poolaasta soovitusi äh, kohaldada ning ma sooviksin üles kutsuda kõigi liikmesriikide äh, parlamendiliikmed üksteisega ühendust võtma kriisiaegadel ning õppima üksteise kogemustest. ja ma sooviksin teada, kuidas teie olete Euroopa poolaasta soovitustega edasi jõudnud ja neid käsitlenud. aitäh ja järgmisena läheb sõna kolleeg Fahinidis Philippos Kreekast. suur tänu. tahaksin tänada Olli Rehni tema sõnavõtu eest Äh, ettevõ-, äh, sõnavõtus räägiti sellest, kuidas kohaneda äh, uute eelarvetingimustega, kas korraldada referendum. Kreeka on läbi viinud reforme ja praegu on Kreeka riik kaasa kõige keerulisemas olukorras rääkides äh, Kreeka kohanemisprotsessist, äh, peab toonitama vajadust läbi viia struktuurireformid, et taastada majanduskasv. Äh, Kreekas on vaja läbi viia ka tööturureform, kuid Ähm, need reformid üksi ei too ähm, lühemas perspektiivis kohe majanduskasvu. Ähm, need reformid on tähtsad pikemas perspektiivis ja praegu on väga keeruline olukord, sest et äh, nõudlus siseturul on peaaegu olematu, pakkumist aga on väga e, keeruline on praegu ohjeldada võlga. E, ja kuna e, sissetulekud on vähenenud, siis on tarbimine vähenenud, on investeeringud vähenenud. me praegu suudame ära kasutada kuuskümmend protsenti oma potentsiaalist ja seda parimate hinnangute alusel. eksport on vähenenud, import on samuti vähenenud, kuid äh, me ei suuda seda importi, mis on äh, ära jäänud, asendada sisetoodanguga. Äh, kust siis leida seda majanduskasvu? tänan Mr. Popak. Ja, you, but you are not. No. So, Herr Kommissar, bitte. härra volinik, palun. Thank you, thank you. aitäh, esimees aitäh ka kõikide nende väga sisuliste ähm, küsimuste ja märkuste eest osad teie äh, sõnavõtud olid küll pigem äh, poliitilised kommentaarid kui ähm, küsimused. ma tuleksin äh, kõigepealt nende küsimuste juurde, ähm, mis mulle esitati. kõigepealt härra Papatimulise sõnavõtt, mis puudutas Kreekale kohaldatud programmi, te olete tõesti oma partei kamraadi härra Tšontisega väga eh, ühel joonel olnud, sellepärast alati, kui ma teda siin olen kohanud, siis ta avaldab samasugust kriitikat eh, Euroopa Komisjoni vastu. ja tõesti, ma olen kuulnud eh, siin kojas majanduskomisjonis viimase nelja aasta jooksul samu asju. euroala otsus ja ja Euroopa Komisjoni otsus äh, Kreekat toetada ei olnud lihtne otsus, aga ma arvan, et sellegipoolest see oli vastutustundlik otsus. sellepärast, et ähm, jätta Kreeka ilma igasuguse majandusabita äh, neli aastat tagasi, aastal kaks tuhat kümme, oleks äh, Kreeka lihtsalt vaba langemisse jätnud ja see oleks tähendanud tõelist katastroofi Kreeka majanduse jaoks ja see oleks kindlasti mõjutanud ka äh, Äh, muid äh, liikmesriike. nüüd meie diagnoos oli selline, et Kreeka äh, programm lähtus siis statistilisest, ähm, statistika andmetest, pettustest ähm, ja samuti konkurentsivõime, madalast konkurentsivõimest ning et fiskaalstruktuurilisi ja majandusmeetmeid on vaja kohaldada peale nende fiskaaleesmärkide me vaatasime mm, tulemused mm, pidevalt läbi, kuid paraku majanduslikud reformid viibisid, eh, sellepärast et mm, Kreeka avalikkus oli vastu nendele reformidele ning see ka viivitas majanduskasvu edenemist Kreekas. ja ma arvan, et eh, võib-olla oleks kasulik, kui ma annaksin ülevaate ka teistest ka teistest ähm, asjasse puutuvatest äh, riikidest. me oleme näinud, et investeeringud ja ekspordid, ekspordimäärad peaksid suurenema sel aastal ning jooksevkonto defitsiit on viimase nelja aasta jooksul vähenenud ning surve SKT-le peaks samuti vähenema hakkama järgmisel aastal ning peaks jõudma viimase, järgmise aastakümne jooksul allapoole sada kahekümmend, sada kakskümmend protsenti. ma näen, et Kreeka äh, ametivõimud teevad väga suuri jõupingutusi ning me oleme läbi vaadanud ka kolmanda aruande tulemused ning me arutasime neid ka kolmeteistkümnendal detsembril. kuid sellegipoolest palju tööd jääb veel teha ning äh, praegune äh, aruanne ei ole veel, äh, aruandega ei ole veel lõpuni jõutud, samuti ähm, arutelud jätkudes, milliste tulemusteni me jõuame praeguse aruande raames edusamme on saavutatud paljudes küsimustes, aga sellegipoolest on veel lahendamata küsimusi, kus tööd on vaja teha ja ma eeldan, et läbirääkimis meeskonnad jõuavad ka tulemusteni koheselt peale seda, kui fiskaal- ja struktuurreformide osas on kohalikud ametiasutused ka pingutusi teinud. Te võite küsida, et kas äh, Kreeka jõuab eelarve ülejäägini, äh, see on äh, seotud ka võla stabiilsuse olukorraga, sellega me tegeleme selle aastal veelgi rohkem tööd tuleb ära teha veel et Maksuameti ähm, reformiga ja maksusüsteemi reformiga ning oluline on see, et ähm, avaliku halduse äh, reform jätkuks. nüüd, mis puudutab küsimust äh, Lord Harrisonilt, mis puudutab ähm, tagatiste skeemi ühistagatiste skeemi. siis tõesti, teie küsimus oli õige, see ei ole mitte tänase päeva muusika, vaid äh, homse või isegi ülehomse päeva muusika. oluline on, on see, kuidas erinevad mehhanismid rakenduvad ja me äh, peame ühtse kriisilahendusmehhanismiga edasi minema ja samuti ka ühtse kriisilahendusfondi välja töötama, nii et meil oleksid need kaks sammast olemas äh, mehhanismi jaoks ja samal ajal liikmesriigid äh, on otsustanud tagasi pöörduda äh, ka ühise depo, ühise hoiuste tagamise skeemi juurde. ning üldine põhimõte on see, et me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et et äh, meie ühine turg ähm, püsiks, kuid sellegipoolest euroalal on mõningaid konkreetseid väljakutseid ja me peame siin integratsiooni osas minema sügavuti ja see puudutab ka meie fiskaalsuveräänsust. ma kordaksin George Osborne'i sõnu, kes ütles, et ühine valuuta ühise valuutaga kaasneb ka äh, suurem äh, fiskaal- ja majandusintegratsioon ja see kehtib äh, euroala kohta. meie ühisel raha, meie ühine raha ei peaks põhinema mitte ainult tugevale rahaliidule, vaid ka tugevale majandusele. ja te küsisite, millal kriis läbi saab, minu meelest Äh, siis, kui äh, tugeva äh, ja stabiilse majanduskasvu juurde me pöördume tagasi siis, kui meie tööhõivegi kasvab. me oleme praegu õigel teel, majandus taastub ja tegu on jätkusuutliku arenguga, me peame seda veel edendama ning kasutama ära kõik, kogu oma potentsiaali ja võimekuse selleks, et kiirendada ähm, kiirendada ka tööhõive ja majanduskasvu edenemist. proua Schutt Hollandist andis väga kasulikke ülevaate ehm, Euroopa poolaastast ja tulemustest Hollandis. ja tõesti, me jälgime väga tähelepanelikult neid soovitusi, mida nõukogu liikmesriikidele tegi ning järgmisel korral me tuleme nende küsimuste juurde tagasi hiliskevadel või varasügisel. aga mis puudutab prognoose mõningate eh, riikide jaoks, eh, siis, siis eh, need viimased, viimaseid andmeid me peaksime kaasajastama veebruarikuuks ja siis meil on ka rohkem infot selle kohta, kas liikmesriikide rahanduspoliitika on praegu jätkusuutlikul real. ja põhjalikum hindamine ähm, fiskaal- ja majanduspoliitika kohta on oodatav juunikuus, kui me hindame nii rahanduspoliitikat kui ka majandusreforme liikmesriikides. härra Sakinidis küsis Kreeka äh, olukorra kohta ja ma viitan siin oma eelmise äh, äh, kommentaari oma eelmisele kommentaarile, mis puudutas samuti Kreeka olukorda ja siis programmi ja meetmete kohaldamist, aitäh. suur aitäh, härra Rehn. ja nüüd järgmiseks Poola parlamendi esindaja Andrzej Kalaševski. Mr Kalaševski No. Το λόγο έχει από την Ελλάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κ. Κρεμάστηρα. Sorry, but... Uh... Annan siis sõna härra Kremestinasele Kreeka parlamendist. Palun. ma tahtsin järgmise teema juurel, juures sõna võtta. ma vabandan nüüd. ma tahtsin rääkida Euroopa poolaastast. hea küll, hea küll, ütleb esimees härra Kremastinos, palun, Kreeka parlament siis. Äh, mina äh, äh, sooviksin vastata Olli Rehnile omakorda. olen nõus sellega, millest rääkisid Kreeka kolleegid, ma ei hakka seda üle kordama, aga kui me räägime nüüd Kreeka pankade olukorrast, siis äh, võlakirjade eh, hinnad alanesid, see, eh, selle tulemusel läks meil vaja üle saja tuhande euro, et rekapitaliseerida mm, panku eh, ja muide, kõige suuremad arved tehti tühjaks, umbes kuuskümmend miljardit e-, eurot lahkus e, Kreekast ja enamus sellest jõudis Šveitsi pankadesse. kuidas siis nüüd anda laenu ettevõtetele, et äh, majanduskasvu äh, toetada? ja kui ei ole seda sadat tuhandet eurot, mis läheb vaja, siis ma kardan küll, et me langeme samasugusesse olukorda kui Küpros ma arvan, et praegused kavad ei aita praegu ähm, sugugi äh, VKE-sid. seega kui Euroopa Liidu ametnikud ei anna depos-, meie deposiitidele äh,, hoiustele garant-, ekspertiisid, siis ma ei kujuta ette, kuidas saab riiki päästa, kuidas on võimalik saavutada neid tulemusi, mida siin volinik ootab. arvelduskonto omanike seas on tekkinud lihtsalt paanika kardetakse, et ükski arveldusarve ei ole enam turvaline, kuidas sellise probleemiga võidelda? aitäh, härra Kremastinos, järgmiseks palun. ei, proua Letši, jah. Grazie, io vorrei fare cortesemente una domanda al commissario Liren, partendo da quello. suur aitäh. ma tahaksin ühe küsimuse esitada härra Lirenile, muidugi lähtudes Itaalia olukorrast. meie eelarve puhul kulutatakse nelikümmend protsenti avaliku sektori võla haldamiseks, aga samas meie primaarne eelarve ülejääk on üle kümne miljardi. see tähendab seda, et ähm, meie riik on küll viimane, viimased kakskümmend aastat olnud äh, poliitiliselt stabiilne, sest meil on kahe partei valitsused vaheldunud, aga samas on kasvanud ettevõtetele ja elanikkonnale maksukoormus ning krediiti andmisel on ähm, maksuseaduse muudatustest ainult pangad kasu saanud. kuidas saame me nüüd äh, anda hoogu oma majandusele, sest meie finantsstruktuur rajaneb nendel faktidel, millest ma rääkisin täna hommikul. selle asemel, et maksukoormust ettevõtete ja kodanike ja perede jaoks vähendada, ja äh, toetada meie tootmissektorit, mis viimastel aastatel on kokku tõmbunud ähm, tehakse midagi muud, aga meil on vaja nüüd kontrolli. lihtsalt sissetulekuid ei ole enam kodanikel. härra Pinto Portugali parlamendist, palun. suur tänu, härra esimees, härra volinik. Portugal üsna pea väljub äh, samuti programmi alt nelja kuu pärast, nimelt seitseteist mai kaks tuhat neliteist ja kas pärast seda programmi on meil vaja siis mingisugust ennetavat programmi uut või saame hakkama ilma? meie tahaksime muidugi näha seda, et meil ei ole enam vaja taolisi programme. see ei tähenda seda, et muidugi, et lõpus nii ikkagi ei lähe, aga loodetavasti arengud on sellised, et enam ei lähe vaja. aga praeguse programmi äh, di-, disainis on ka probleeme, tähtajad olid väga lühikesed ja mõned eesmärgid ei ole realistlikud, näiteks defitsiidi eelmärk, eesmärk, mis on toonud kaasa väga tõsiseid sotsiaalseid tagajärgi, tõsisemaid, kui oleks vaja olnud. kuigi Portugal on selle programmiga hästi hakkama saanud äh,, ja meie kohta koostatud aruanded on olnud väga head, peaksime me siiski mõtlema sellele, et kuidas konsolideerimine ja majanduskasv teineteisega panna ühte sammu käima. me loodame küll, et majanduskasv oleks jätkusuutlik, aga see ei pruugi nii olla, kuna võlatase on väga kõrge. pangandusliidu osas me tahame edusamme näha ja veel enne Euroopa valimisi, aga see liit peab olema selline, mis aitab finantskillustamist äh, vältida ja parandada Euroopa Liidus ja ma tooksin kaks õppetundi, mida meie oleme õppinud äh, selles kriisis. kõigepealt on väga oluline see, et äh, siseriiklike parlamendide roll paraneks selles menetluses. omanditunne kohandamisprogrammi osas on oluline ja selle programmi legitiimsus äh, sõltub konkreetselt äh, siseriiklike parlamentide kaasatusest ja see kaasatus peab olema laiem, kui see on olnud seni. ja nüüd ähm, tulevikus äh, on vaja eelarutelusid siseriiklikes parlamentides makromajanduslike eesmärkide osas selleks et keegi ei võtaks ära nende pädevust ja et äh, ühiskond ei peaks parlamendi seisukohta kui mingisugust välisarvamust. järgmiseks ma pean väga oluliseks seda et euroopa institutsioonid annaksid õigeid Äh, õiget motivatsiooni ka sisepoliitikas, nagu te teate, Portugalis saavutati kohe alguses konsensus, sotsialistide valitsus kirjutas alla vastastikuse mõistmise memorandumile, äh, aga äh, see mõjutas otseselt ka seda, kuidas seda programmi rakendati, nüüd on meil äh, kulude ja eelarvereeglite osas suur konsensus saavutatud saavutatud konsensus ka maksumajanduse küsimustes aga nendes riikides kus sellist konsensust ei ole kus on väga palju erinevaid seisukohti näiteks seda et on majandus vaba languses ja nii edasi ja me ei näe näiteid või vabandust märke majanduse paranemisest on oluline ka väljaspoolne toetus ja et tuleb rääkida mitmeaastastest eesmärkidest nendes riikides see oleks õige motivatsioon ja ma arvan, ma loodan, et tänu kõigele sellele, mis me oleme teinud, meie riik tuleb välja sellest kriisist ja me oleme omalt poolt panustanud siis ka Euroopa kriisi lahendamisse. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Silgine Belgia parlamendist. suur tänu, härrad esimehed, ma istun siin, härra volinik mul on väga hea meel teiega otse arutelu pidada, üldiselt te räägite meie valitsustega äh, sellest, millised on Euroopa poolsed ettepanekud. ja ma tegelikult äh, tahaksin seada küsimärgi alla selle lahenduse, mis te olete äh, välja pakkunud, loomulikult selge on see, et mitte ükski riik ei saa lõpmatuseni üle oma võimete elada, aga Äh, seal teie väl- lahendused on toonud äh, kaasa väga suured ja tõsised tagajärjed näiteks vaesus või sotsiaalsed probleemid teised mis on mõõtmatute äh, suurusega on olnud see on olnud vä- andnud suure hoobi tööturule tööpuudus on kõrgel nii et lahendus ei ole olnud õige ja Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia mõõde, sotsiaalne mõõde, võrdsuse mõõde, keskkonnamõõde ja sotsiaalmajanduslik mõõde on ära ununenud sellest lahendusest mida pakutakse välja euroopa liidu poolt. mind jahmatab see kui karmid on need programmid mis on põhimõtteliselt peale surutud riikidele ja mis äh, puudutab näiteks ka palkade automaatset korrigeerimist seda see on oluliselt äh, puudutanud teie kavad ja ja sama puudutab ka äh, tegelikult lahendusi mis on ette nähtud äh, pankade nõrkuse vähendamiseks nüüd meetmed maksudest kõrvalehoidmise või maksuparadiiside osas me peaksime nendele keskenduma need oleksid uued eelarveallikad nii nagu seda oleks näiteks ka finantstehingute maks kui te tahate seda et teie poolt pakutud lahendused oleksid ka pikemas perspektiivis jätkusuutlikud ja kui te tahate võita kodaniku endale poole siis äh, peate te kindlasti äh, uue sotsiaalse mõõte kaasama oma äh, nendesse meetmetesse mille te olete juba astunud need on siis sotsiaalmõõde keskkonnamõõde ja pettuste vastane vastase võitluse mõõde ja minu küsimus et kas teil on see päevakorras öö, ja et eh, kas pärast ja kas te kavatsete selle teemaga tegeleda, kui te pärast maid oma praegusel ametikohal jätkate? Eh, härra volinik, teil on sõna, palun. suur tänu, esimees, ma alustan Ehm, võib-olla natuke ebaloogilises järjekorras, äh, ma nimelt kronoloogilises järjekorras ei võta neid küsimusi, alustan kolleegi küsimusega Portugalist. Äh, suur tänu, et äh, tõite välja selle, mida te olete õppinud sellest programmist ja selle rakendamisest seni Portugalis ja ma laias laastus olen teie lõppjäreldustega ka nõus. eriti selles osas, mis puudutab omanditunde küsimust selle programmi suhtes me oleme näinud äh, seda, et nendes riikides, kus ähm, on väga hästi äh, võetud vastu äh, mõte majandusreformide vajalikkusest ja kus on rahvuslik ühtsus olnud Äh, silmatorkav, on äh, tulemused olnud kõige tõhusamad ja et äh, olukord on normaliseerunud kiiremini kui mujal ja see on loonud aluseks, alused jätkusuutlikuks majanduse arenguks ja, ja on loodud väga edukalt uusi töökohti. kaks näidet siin, Iirimaa ja Läti, aga ka Hispaania ja Portugal on näidanud seda, et nad on äh, väga hästi omaks võtnud need äh, programmid ja see tõesti on üks oluline kriteerium edu saavutamiseks. ma eeldan, et ka Kreekas äh, võib-olla see vastuvõtlikkus programmi suhtes tõuseb, kui me näeme, et see selles riigis ja teistes sarnastes riikides on andnud tulemusi. nüüd te küsisite, et kas Portugal peaks olema valmis niinimetatud äh, nii-öelda puhtalt välja tulemiseks ilma igasuguste lisaprogrammideta äh, või on vaja veel äh, jätkuprogrammi praegu on oleks ennatlik võtta lõppseisukoht selles küsimuses ja minu meelest on oluline et me jätkaksime äh, reaalmajanduse järgimist väga ettevaatlikult, vaataksime seda, mis toimub finantsturgudel ja me siis analüüsime tekkinud olukorda järgnevatel nädalatel, kuudel. ja kevad-talvel siis äh, me jõuame kokkuleppele koos äh, Portugali valitsusega ja äh, liikmesriikide valitsuste ja meie rahvusvaheliste partneritega mis puudutab nüüd äh, härra Karantinose küsimust, äh, teie rääkisite pankade reka-, rekapitaliseerimisest ja laenu andmisest äh, VKE-dele. Kreeka, see on nii mõndagi veel vaja ära teha ärikliima parandamiseks ja toodete-teenuste turgude parandamiseks edusamme tuleb ka saavutada pankade rekapitaliseerimisraamistiku seadusandluse osas, selleks, et olla valmis perioodiks pärast taluvusteste või neid koormusteste, kui koormustestide tulemus on selge, siis äh, peaks äh, olema valmis juba ka õiguslik raamistik. koormustestid Kreekas ei ole sugugi veel lõpule viidud ja arutelud käivad praegu tehnilisel tasandil. lähitulevikus peaks äh, tulevate koormustestide mudelid olema paigas äh, euroala riikide jaoks, need avalikustatakse ja see metodoloogia võetakse siis arvesse ka Kreeka puhul te vist äh, rääkisite äh, meie jõupingutustest, äh, tsitaat. mina ütleksin siinkohal, kui oluline on nimelt see omanditunne. Teie erakond kuulub ka Kreekas valitsusse. ja nagu ma ütlesin, et üks asi, mida see kriis on meile õpetanud, on see, et selleks, et reformidest oleks kasu, on vaja, et äh, valitsus ja parlament võtaksid äh, need äh, programmid omaks selleks, et majandust ja üldist sotsiaalmajanduslikku olukorda parandada. kolleeg Itaaliast rääkis Itaalia eelarve olukorrast ja finantskillustatusest. Teil on õigus ja see puudutab väga paljusid Euroopa Liidu liikmesriike kahjuks finantskillustatus on takistus majanduskasvuks, see on üks äh, pudelikaeltest äh, ja sellepärast äh, või noh, kitsaskohtadest ja sellepärast parlament juba eelmisel aastal võttiski vastu otsuse teha ettepanek sellise süsteemi jaoks, kus me koos Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Keskpangaga saaksime tagada selle, et laenu hind VKE-dele oleks väiksem. kahjuks, nii nagu ka detsembri ülemkogul öeldi, ei ole liikmesriigid veel piisavalt häälekalt vastanud äh, sellele oma toetusega ja ma pöörduksin siin liikmesriikide poole, et palun äh, avaldage toetust sellele algatusele ja äh, suhtuge positiivselt selle rakendamisesse rahastamine laenu andmiseks äh, skeem funding for lending äh, skeem mida on kasutatud ühendkuningriigis on on väga hea näide selle kohta kuidas äh, aidata kaasa VKE-dele laenu andmise hoogustamisele ja, ja kuidas sellega laenukanalid avanevad ja omakorda siis, kui VKE-d saavad laenu, paranevad ka majandusnäitajad ja tundub, et Ühendkuningriigi strateegia toob äh, kasu, äh, tänaseks äh, nad on jälginud üsna karmi eelarvepoliitikat, aga sellega on kaasas käinud ka soodustavad majanduslikud meetmed, seda, seda muuseahulgas on kaasatud ka ebatavalisi meetmeid siis viidati siin selle kriisi sotsiaalsetele tagajärgedele ja rääkisite maksupoliitikatest, äh, maksuparadiisidest. see on üks nendest valdkondadest, kus me juba olemegi teatavaid tulemusi näinud läbi rahvusvahelise äh, koordineerimise läbi kahepoolsete lepingute, meil on õnnestunud viimasel paaril aastal äh, maksuparadiiside osas augud seaduses täita äh, seda G kahekümne kohtumiste raames, aga loomulikult me peame seda tööd veelgi hoogustama, tagamaks äh, selle, et meil ei ole võimalust äh, maksuparadiiside tekkeks Euroopa Liidus. rääkisite ka sotsiaalsest õiglusest, et see peab käima käsikäes usaldusväärse avaliku sektori finantsjuhtimisega, no näiteks tõhusam maksusüsteem võib äh, tuua kaasa nii äh, suurema tõhususe kui ka enam õiglust ja näiteks reformid tervishoiusektoris äh, võivad viia tõsise kokkuhoiuni ja patsientide eest hoolt kandmises tõhususe tõusmisele. nüüd, mis puudutab Majandus- ja Rahandusliitu, siis ma tahaksin rõhutada seda, et komisjon alles hiljuti esitas oma poliitilise algatuse äh, Äh, majandus- ja rahandusliidu sotsiaalmõõtme äh, laiendamise osas me oleme valmis äh, selle sellealast koostööd jätkama teiste euroopa liidu institutsioonide ja liikmesriikidega seda eriti selleaastase euroopa poolaasta protsessi raames ma arvan et sellest me räägime edasi juba järgmises paneelis kus meiega liitub ka laszlo andor komisjoni kava süveneva, süvendatud äh, majandus- ja rahandusliidu puhul äh, eristab omavahel lühikesed ja keskpikaajalised perspektiivid pikaajalistest perspektiividest. keskpikad perspektiivid näiteks näevad ette süvendatud koostööd euroala tööjõuturgudel ja pikemas perspektiivis äh, siis nähakse ette süvendatud koostööd eelarvepoliitikates, seda peetakse väga oluliseks nii palju siis minu vastusteks praegu, härra esimees, ja võime siis jätkata. suur tänu ja nüüd jõuame kolmanda aruteluvooru juurde ja kõigepealt Elisa Ferreira saab sõna. tema on ka meie koordinaatoriks. aitäh, esimees härra volinik, suur tänu, et olete taas kord meie juurde tulnud ja mul oleks teile kaks küsimust. kõigepealt, see puudutab võlgu. Te ütlesite, et programmi lõpuks peaks võlg olema muutunud peaks olema viiskümmend protsenti, sest varem me liikusime kuuekümnelt üheksakümne protsendile. milline on teie arvamus, kuidas komisjon võtab algatusi selle töö alusel, mida te korraldate selleks, et ähm, koordineerida oma tegevusi riigivõla äh, vähendamiseks? või te arvate, et EKP mm, tegevustest piisab? ja nüüd need ähm, nii-öelda golden shares kuldosakud, komisjon küsis liikmesriikidelt, kes on lähenemas ähm, ähm, abiprogrammist väljumisele, et need äh, kõrvaldaksid need kuldsed ähm, osakud. ja need riigid, kes on äh, troika režiimi all, on, on öelnud, et kõige negatiivsem on olnud just äh, kõige olulisemate valdkondades aset leidnud erastamised äh, ja me oleme näinud, et väga olulised eh, riiklikud ettevõtted on väga negatiivsete hindadega maha müüdud. nii et kas te saaksite selgitada meile, milliste kriteeriumite alusel sellised eramistused aset leidsid ja, ja ja miks oli vaja need kuldsed osakud kõrvaldada, sellepärast et me oleme saanud eh, täiesti erinevat infot teilt saanud ja erinevat infot saanud valitsuselt, aitäh aitäh ja nüüd äh, kolleeg Lat-, Lätist. Uh, härra volinik, te mainisite äh, Lätit äh, kui Euroopa fiskaalpoliitika musternäitust. aga ma ütleksin, et Läti edulugu on vägagi lihtne. Läti majanduses ähm, oli ähm, Läti majandus oli samasuguse, suuremas surutises kui USA majandus kolmekümnendatel aastatel ning äh, mis puudutab ma-, äh, ja ma peaksin lisama, et äh, võlg surutise ajal oli seotud ka tsükliliste arengutega kriisi ajal, nii et see Läti äh, kohalikud omavalitsused äh, soovisid, äh, olid nõus komisjoni meetmetega ja soovisid ka kõigile kriteeriumide, kõiki kriteeriume täita, sellepärast nad soovisid iga hinnaga euroalaga liituda. ja me oleme näinud suuri kärpeid avalikus sektoris ja sellega SKT langes kakskümmend viis protsenti, väga suur erasektori võlg, tööpuudus ja me näeme, et tööpuudus on muutumas pikaajaliseks, nii et nii palju siis Läti kogemustest, aitäh. Thank you. I have to inform you. aitäh. ma sooviksin teid ka teatada sellest, et meie konverentsi veebilehel on ka kõikide esinejate ettekanded olemas ja see on www.europal.euroopa.eu murd äh, IPV kaks tuhat neliteist. nii et kõik sõnavõtud on äh, siis sellel veebileheküljel ka äh, üleval ja mul on veel väga palju sõnasoovijaid, aga vähe aega. nii et palun piirduge kahe minutiga. ja nüüd Prantsusmaa esindaja härra Karesh, palun suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt. Äh, äh, mina ei ühine nendega, kui, kes äh, Äh, soovivad komisjoni siin süüdistada ja öelda, et kogu raskus, äh, kõik meetmed pannakse liikmesriikide õlule. tegelikult komisjoni otsused tehakse ju kooskõlas ülemkõ-, ülemkogul või ülemkoguga, seega just sellise poliitika alusel töötab komisjon välja oma äh, soovitused Äh, ja loomulikult äh, tuleb tunnistada, et osad riigid on siiski vastutustundetult käitunud ja läbi sõrmede soo-, soovitustele vaadanud ähm, ei maksa süüdistada komisjoni kõiges. Äh, komisjon on väga palju äh, ette võtnud viimastel aastatel äh, Äh, näiteks äh, läbi vaadanud äh, kohandamiskavad, aga nüüd küsiksin Olli Rehnilt, mm, kuidas on lood kriisiga, majanduskasv on siiski väga ebakindel ja kuidas läheb ettevõtetel sellises eelarve, eelarve konsolideerimise õhkkonnas äh, paljudes riikides on vaja ikka veel reforme läbi viia ja kas ei ole vaja mingeid uusi eelarvet puudutavaid, eurotsooni puudutavaid meetmeid, et tõesti äh, sellisest asümmeetrilisest arengust üle saada ja konsolideerida kogu Euroopa Liidu majanduskasvu. kuidas vastaksite te sellele? suur tänu nüüd kolleeg eh, Eduardo Portugalist. aitäh, härra esimees, aitäh, eh, härra Olli Rehn, suur tänu selle eest, et olete tulnud eh, siia meie hulka, aga mina ei ole nõus teie seisukohaga äh, kohandusprogrammide ja nende tulemusrikkuse osas. kui te vaatate Euroopa Parlamendi aruannet, siis kahe tuhande seitsmendal aastal Portugal, see tähendab siis viimasel aastal enne finants, seda enne kui finantskriis tekkis, oli meil ähm, riigivõlg kolm protsenti ning majandus kasvas rohkem kui kaks protsenti seoses sellega, et Euroopal ei olnud võimalik õigeaegselt ja tõhusalt ähm, kriisile vastata, pidi ähm, Portugal surve all selle kohandusprogrammiga nõustuma ning sellega kaasasid väga ranged meetmed, rangemad kui need, mis esialgses memorandumis välja toodud ning äh, kasinusmeetmed tegelikult olid topelt suuremad kui esialgu ette nähtud Euroopa institutsioonid, nagu äh, ka Troika, mis on tegelikult tehniline äh, vahend, keeldusid äh, arutamast Portugali sotsiaalpartneritega seda küsimust ja ka Portugali parlamendiga seda küsimust ja nüüd ähm, te võite viidata loomulikult äh, rahandusvaldkonnale, aga te peate vaatama ka reaalmajandust, te peate vaatama ka sotsiaalvaldkonda, siinkohal Portugali majandus on äh, hullemas olukorras, kui ta, kui see oli kaks pool aastat tagasi. ning on ka äh, tugev sotsiaalleping kõikide sotsiaalosapoolte vahel, tööandjate, töövõtjate vahel ja nad ei ole nõus ähm, sellega, kuidas kohandusprogrammi on kohaldatud. nii et me näeme äh, väga suuri puudujääke oma demokraatias, tööpuudus ähm, on kõrgem ja nüüd meil on tugev sotsiaalne kriis välja kujunenud kriisi ajal ning äh, meie ei leia, et äh, ja ja me kardame, et järgmistel valimistel ka äh, kajastub äh, see äh, usalduskriis Euroopa demokraatia vastu, meil on vaja rohkemat Euroopat ja meil on vaja ka seda, et rohkem arutataks asju inimestega. ja me oleme näinud, et vägagi palju on läinud valesti viimase kahe poole aasta jooksul. suur tänu. ja nüüd kolleeg Saksamaalt. suur tänu, härra esimees kui ma ei eksi, siis tänase pärastlõuna teema öö, ähm, oli just öö, ähm, tugevdatud rahandusjärelevalve Euroopa Majandus, Rahandus- ja Majandusliidus, nii et oleks võib-olla hea, kui me keskenduksime sellele teemale, et me saaksime teada, millised on komisjoni ettepanekud selleks, et järelevalvet euroala saab tugevdada ja parandada ning ja see, et oli vajalik äh, vastu võtta selliseid meetmeid nagu see six-pack ja two-pack, see on täiesti selge, sellepärast et see kriis, millesse me sattusime, oli seotud ka sellega, et juba eelnevalt, äh, enne äh, euro sisseviimist ähm, eelarvepoliitikad liikmesriikides hästi ei toiminud, aga nüüd meil on olemas fiskaalpoliitika ning me peame tagama ka selle, et fiskaallepingu sisu ähm, võetakse üle ka siseriiklikesse poliitikasse ning et komisjon üheskoos meiega ka seda ülevõtmist kontrolliks ja seetõttu mina tõesti äh, tunneksin huvi selle vastu, kuidas seda järelevalvete kontrolli või tulevikus saaks veel parandada. nüüd härra äh, Rehn andis ülevaate, positiivse ülevaate arengutest, sellest, kuidas on ähm, riigivõlad äh, vähenenud, äh, majanduskasv äh, edasi läinud, see on kõik väga tore, aga me peame arvama sellega, et üheksakümmend protsenti on ikkagi rohkem kui kaheksakümmend protsenti, mis on ette nähtud Maastrichtik ning ja see kolme protsendi määr, me teame, et ikkagi me oleme ületanud ka Maastrichti kolme protsendi määra, nii et isegi meil on veel väga palju aega vaja selleks, et ähm, neid eesmärke saavutada ja seetõttu on oluline, et järelevalve oleks parem ja Saksamaa poolest ähm, eelarvete konsolideerimine peaks olema äh, midagi muud kui majanduskasv. ei, see eelarvete konsolideerimine on väga hea impulsiks majanduskasvuks, sellepärast et ei, investeeritakse ainult äh, sinna, kus on äh, lootust arengu jaoks ja ainult seal, kuhu investeeritakse, tekivad ka uued töökohad, nii et eelarve konsolideerimine on äärmiselt oluline majanduskasvu jaoks ja veel üks kommentaar, parem eelarve kontroll ja järelevalve on loomulikult äh, seda olulisem, kui ma kuulen siin Kreeka kolleegide ettekandeid, sellepärast et nemad on oma arvamustes täiesti Äh, teisel arvamusel kui ähm, härra Rehn ja keda me siin peaksime siis uskuma, kas härra Rehni või Kreeka kooli, kui nüüd järelevalve ei äh, toimi ja nende programmid ei toimi, kui uskuda Kreeka kolleegi, siis ma sooviksin teada, kas komisjon äh, soovib meile välja pakkuda, et me peaksime Kreekat veel kord, veel kord päästma hakkama erinevate programmide raames, keda ma peaksin siin nüüd uskuma, aitäh? suur aitäh härra Kalabras, Portugali parlament, palun. suur aitäh. mul on kaks küsimust volinik Olli Rehnile. kõigepealt, te teete jätkuvalt avaldusi, mis faktidele ei vasta. näiteks räägite äh, Portugali fiskaalkriisist, aga ma tahaksin kommenteerida seda. kuidas komisjon ütleb nii, et ähm, Portugal on äh, liigselt kulutanud, kui kahe tuhande kaheksandal aastal muide, komisjon esitas soovitused ja nõukogu järeldas, et komisjoni eh, või vabandust, Portugali eelarve defitsiit on esimest korda alla kolme protsendi. kahe tuhande kaheksandal aastal tegime me vajalikud protseduurid läbi ja kiiremini, kui oodati ja kuidas te saate öelda, et, et Portugali majanduskriis on ülekulutamise kriis? teiseks, komisjoni raportid, kui me vaatame Portugali, siis Portugal tegelikult äh, asetus Saksamaa kõrvale. Ähm, majandus kasvas, aga äh, tarbimine ei kasvanud. Äh, kuid kust te olete sellised andmed võtnud ja mille alusel te ütlete, et Portugal on kriisis? Portugali majandus on kasvanud ähm, veidi vähem kui, äh, meie majanduskasv oli ähm, veidi väiksem kui keskmine Euroopa Liidu majanduskasv, aga nüüd äh, kui rääkida äh, vaesest riigist, kuidas saab siis äh, Ehm, selline vaene riik, investeerida teadusesse, samas vähendades äh, investeeringuid haridusele, teadusuuringutele, avalikule sektorile. Ehm, muide, äh, Teie rääkisite, et kogu programmi jooksul on SKT Portugalis vähenenud, kuid milliste faktide alusel olete te sellisele järeldusele tulnud minu koduriigi kohta? tänan. suur aitäh. härra Francesco Caiello, viimane kõneleja, Itaalia parlament, palun. suur tänu eile räägiti äh, fiskaalnõukogu tegevuse täpsustamisest. Äh, meie oleme soovitustest veidike maha jäänud. viie tärni liikumine, mida ka mina esindan, keskendub mitmele elemendile, läbipaistvus, sõltumatus eh, ning nõukogu eh, peab tõestama, et keegi nõukogu liikmetest ei ole seadust rikkunud. kuid teie, Olli Rehn, kuidas teie tehnilisest seisukohast ja poliitiliselt näete sellise nõukogu tegevust? ja milline peaks olema selle nõukogu põhiülesanne? kas nõukogu võib sedastada, Euroopa Liit liigub äh, majanduse taastumise teel? ja äh, kuidas läheb nendel riikidel, kes on oma institutsionaalsed reformid läbi viinud? hea küll, Itaalia võib luua oma fiskaalnõukogu, aga teie kogemus, mida see ütleb, kas sellest on kasu? suur tänu, härra Olli Rehn, palun, sõna on teil. Thank you, thank you for your very pertinent suur tänu aitäh kõigi nende küli-, küsimuste eest. ma alustan tagantpoolt nendest küsimustest, mida ma paremini mäletan. härra Kaeljo küsimus, see puudutas neid sõltumatuid fiskaalnõukogusid, see on väga oluline teema. see on tõhusa finantsjärelevalve põhielement, mis aitab tagada avaliku sektori jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis ja keskpikas perspektiivis. ja isegi äh, kuigi mulle teatud žargoon ei meeldi, ma võin öelda, et see on osa äh, sellest six-packist või kuue õigusakti paketist, äh, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid tagasi rööbastele saada. nüüd kui te küsite, milliseid fiskaalnõukogusid selles kontekstis soovitatakse luua, siis äh, meil on aluslepingute kohaseid näiteid fiskaalkokkuleppe äh, kohta. ja mina äh, tooksin siin näiteks Hollandi ja Hollandi äh, keskvalitsuse plaanikomitee. Eh, muide, tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal sai eh, selle looja eh, ka Nobeli auhinna see on üks näide, kuidas sõltumatuid majandusprognoose välja töötada ning Hollandi süsteem on läinud isegi nii kaugele, et isegi ikkagi enne valimisi arutavad ähm, ja anal-, äh, äh, analüüsib see nõukogu või see plaanikomitee erinevate erakondade majandusplaane. see on väga oluline, et liikmesriikides peetaks ratsionaalset, mõistlikku debatti majandusolukorra üle äh, olenemata sellest, millises vormis see nõukogu on, peab ta olema sõltumatu ja olema võimeline majandusprognoose välja töötama. ja kuna seda varem ei olnud, siis see ongi üks põhjus, miks me ei ole suutnud äh, kriisieelsel perioodil järelevalvet äh, korraldada, sest meil lihtsalt ei olnud korralikku fiskaal- poliitikat ja prognoosi. selle tõttu on niisugused nõukogud väga olulised, need sõltumatud nõukogud. samuti tuleb hinnata konsolideerimismeetmeid, et need oleksid usaldusväärsed ja veenvad. järgmiseks finantsjärelevalve küsimus ma kordaksin üle sellesama, mida ma ütlesin ka fiskaalnõukogude, nende sõltumatute nõukogude kohta. ja see ei puuduta mitte ainult programmialuseid riike. oluline on finantsjärelevalve metoodika, mina olen äh, oma riigi parlamendi liige olnud, äh, Europarlamendi liige, ma tean, et äh, eriti just avalikel koosolekutel ei ole oluline enam päevakord, sest inimesed tahavad teada, mis juhtub nii-öelda maa ja taeva vahel ja tahan teile vastata nii palju, kui ma oskan. tõesti, me äh, tahaksime tänasel koosolekul eelkõige fiskaaljärelevalvele keskenduda ja kui me räägime fiskaalpoliitikast, siis äh, Äh, selle fookus peab olema suunatud rakendamisele, sellele, kuidas tõhustatud järelevalvepoliitikat ellu viia. sellega me oleme ka viimased paar aastat tegelenud. Äh, ja ma usun, et järgmisel komisjoni ametiajal ja parlamendi ametiajal äh, tuleb vaatluse alla võtta lihtsustamine, Eh, ja arutada, kuidas seda selgitada mm, paremini rahvale. sellega peab tegelema nii komisjon kui ka parlamendiliikmed. nüüd investeeringud eh, töökohtadesse tähendab eelkõige usalduse taastamist. me oleme suutnud eh, taastada viimastel aastatel usalduse Euroopa majanduspoliitikasse tänu kolma, kolmele põhitegurile mm, suutsime me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal majanduslanguse kasvuks pöörata. kõigepealt usaldusväärne liikmesriikide fiskaalpoliitika, fiskaaldefitsiit äh, vähenes seitsmelt protsendilt kolmele protsendile, äh, teine tegur Euroopa Keskpank eh, suutis alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast tasakaalustada võlakirjaturud ning kolmandaks, tänaseks on Eurotsoonis olukord paranenud, oleme loonud tugeva raamistiku avaliku sektori finantside tasakaalustamiseks ja loomulikult oleme me ka investeerinud struktuurifondidesse tõhusalt, äh, struktuurireformidesse tõhusalt. Äh, me oleme loonud sellise poliitilise ja majanduskliima alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, mis ähm, äh, on viinud meid selleni, et vaatamata poliitilistele kriisidele eelmisel aastal mõnedes liikmesriikides ei ole see eurot ohustanud. härra Klamber rääkis siit Portugali olukorrast, tõi välja mitmed äh, punktid, rääkis kriisi olemusest, ütles, et Portugali puhul äh, oli tegemist viletsa majanduskasvuga ja liigse avaliku ning erasektori võlaga mis viis selleni, et Portugal pidi finantsabi taotlema. Teie härra Cabrita äh,, parlamendisaadik Ferreira rääkisid äh, siin majandusolukorrast, öeldes, et äh, kohandamismeetod on kaasa toonud kasvava tööpuuduse ja riigivälised majandus, majandusolukorra muutused on samuti tööpuudusele mm, äh, hoogu juurde andnud, kuid ähm, tõesti äh, teistes riikides, kus on samasugune võlakirja äh, surve, on siiski fiskaalpoliitikat muudetud ning ähm, võib öelda, et tööturu olukord oli sarnane Portugali olukorrale. tähtis on see, mis on programmi lõppeesmärk. enamus reforme on ju kõik kokku lepitud ka sotsiaalpartneritega. härra Gabrita rääkis ka, viidates sellele, et ähm, kriis Äh, on Portugalis muutunud tõsisemaks seetõttu, et Euroopa reageeris äh, hilinenult. ma ütleksin ka, et riigi tasandil reageeriti hilinenult. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleb mulle meelde, äh, et me olime tegelikult ju veel enne kriisi algust, kahe tuhande kümnendal aastal, rääkinud äh, rahandusministriga võimalikest meetmetest, et äh, majandust turgustada ja minu arvates mida varem Portugal oleks reageerinud, seda parem oleks olnud äh, riigile ja siis ei oleks olnud vaja läbi teha seda valulist kohanemisprotsessi sellega oleks pidanud alustama juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja parlamendisaadik Ferreira rääkis ka avaliku sektori võlakoormuse jagamisest, nagu te teate, sellega tegeles ekspertrühm Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku, et see ekspertrühm aitab kaasa eh, võlakriisi lahendamise fondi loomisele ja töö praegu käib. kolleeg Pimenovil oli täiesti õigus, et me oleme koostööd teinud Läti valitsusega, Läti äh, otsustas pigem sisedevalveerimise kasuks äh, välise devalveerimise asemel äh, ma olen neid kõnelusi kuulnud ja ma mõistan, et mm, on sisedevalueerimine, kui äh, see äh, finantsturg ei puuduta äh, mõt-, mõttekam, aga mm, peab ütlema ka, et muud lahendused ei ole eriti roosilised Läti otsustas eh, võtta tõhusaid samme ja see on aidanud majandust päästa. nüüd ma nõustun ka selle kolleegiga, kes ütles, et tõesti eh, liikmesriikide ja parlamentide eh, osa on ka vastutada selle eest, et majandus Äh, majanduskasv kestlikuks muutuks. kui me soovime tööpuudusega võidelda, saavutada majanduskasvu, siis me peaksime äh, finantskillustusest üle saama, sihipärastama meetmeid just tööturul, et äh, vähendada noorsoo tööpuudust ja seda me oleme ka koos liikmesriikidega teinud. ja nüüd ähm, Eurotsoonist, kui tõesti soovitakse äh, äh, parem äh, tööturg, tööturu olukord saavutada, siis Saksamaa on tõesti suutnud era- ja avaliku sektori investeeringuid suurendada. Prantsusmaa on äh, reforme äh, tõhustanud selleks või hoogustanud selleks, et konkurentsivõimet suurendada. ma räägin euro, eurotsooni riikidest, see on nagu täienduseks meie meetmetele ja kooskõlas võib, erinevate meetmete kooskõlas või koostoimes võibki saavutada majanduskasvu ja tööturu olukorra paranemise. tänan. Mm, proua Ferreira, ma tahaksin öelda härra volinikule, et te unustasite vastata minu küsimusele privatiseerimise ja kuldosakute kohta programmi alustes riikides. see on oluline teema, äkki vastate? It's, um, if it is considered as if the kui härra esimees arvab, et äh, see on äh, fiskaalpoliitikate järelevalve alla minev küsimus, siis ma vastan. kui äh, ütleb proua Podimata, on tegemist küsimusega, mis esitati selles voorus, siis ma vastan. ma vastasin tegelikult sellele küsimusele eelmine nädal kuulamisel, ütleb härra volinik. I give you the response on this aga hea küll, no vastan siis. see vastutus äh, vastastikuse mõistmise memorandumi osas äh, lasub äh, vastava liikmesriigi valitsusel, parlamendil, seda muidugi konsultatsioonis kolme institutsiooniga, Euroopa Komisjoniga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga see otsus on otsus, mis tuleb langetada vastava liikmesriigi valitsusel, nendel on äh, ka loomulikult nende otsuste osas siis ka vastutus. suur tänu, ütleb äh, proua esimees, suur tänu teile, asepresident Rehn ja suur tänu, et te jääte siia ka järgmiseks äh, osaks, see, mis puudutab siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa poolaasta menetlust ja seda, mis äh, puudutab prioriteete aastaks kaks tuhat neliteist. ma tahaksin siin äh, härra Demontroopolust, minu kaasesimeest äh, tervitada ja volinik Laslo Andorit, kes on ka liitunud meiega, Philipp de Bakkerit, kes saab sõna majanduskomisjoni esimehena iga-aastase kasvuanalüüsi kohta sõna ja, ja siis ka teised kõnelejad sellel samal teemal. ma tuletaksin teile meelde, et te võite paluda sõna sõnavõtuks või küsimuste esitamiseks, aga selleks peate te täitma selle sõnasoovi lehe, mis on teil laual. ja härra volinik, teist me alustame ja, ja teil on sõna alustab volinik Rehn suur tänu, äh, proua esimees, ma tahaksin äh, tänada selle eest, kuidas te selle päevakorra olete kokku pannud. Teile see tähendab muidugi see, et peate mind veel natuke välja kannatama. Äh, ma tahaksin vältida seda, et ma hakkaksin kordama oma sõnu, mida ütlesin alguses ja keskenduksin siis iga-aastasele kasvuanalüüsile ja prioriteetidele aastaks kaks tuhat neliteist mis hõlmab siis nii lühiajalisi perspektiive kui keskpikki perspektiivi, perspektiive, nagu te teate. aga kõigepealt ma tahaksin luua pildi siis praegusest majanduslikust kontekstist Euroopas ja alustan sellest, et ähm, uus aasta on alanud, uus aasta on endaga kaasa toonud majanduste taastumise kohta lubavaid märke Iirimaa, Portugali eh, ja Hispaania eh, võlakirjade puhul me näeme, et eh, tulud on osaliselt oluliselt langenud, keskpikad, keskmised tasandid on saavutatud ja prognoosid näitavad seda, et majandus on, majanduse taastumine on tugevnemas. aga samas on praegu kindlasti liiga vara öelda, et hullem on selja taga ja me oleme kriisist läbi tulnud. probleeme on väga palju, eriti talumatud on äh, tööpuuduse määrad, kuigi näitajaid on ka siin positiivseid ja sellepärast on väga oluline majanduslike reformidega jätkata majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks. meil ei ole enesega rahul oleks siin kindlasti põhjust. mis nüüd puudutab äh, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, aasta Euroopa poolaastat, menetlust. tegemist on selle menetluse neljanda tsükliga ja see on Euroopa püüdlustes jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise keskmes. aga selles kontekstis ma tahaksin teile rääkida nendest prioriteetidest, mille on seadnud Euroopa Komisjon siis selleks poolaasta menetluseks uuel aastal kõigepealt me peame jätkuvalt äh, püüdlema diferentseeritud äh, avaliku sektori äh, vahendite konsolideerumisega eelarvedefitsiidid on poole võrra vähenenud ja konsolideerumisel peaksime me nüüd keskenduma järjest rohkem nende meetmete kvaliteedile ja kasvusõbralikkusele eriti mis puudutab maksupoliitikat mitte ma ei räägi siin maksude tõstmisest vaid ähm, sellest, et tuleb viia maksupoliitikas läbi reformid, mis aitaksid äh, kaasa majanduse olukorra üldisele parandamisele. aga see puudutab ka sotsiaalmajandust äh, ja avaliku sektori kulutusi haridussektorisse, investeeringutesse ähm, ja taristutesse. paar nädalat tagasi, eelmise aasta lõpus esitatud majanduskasvu analüüs on jätkuvalt hoidnud prioriteedina jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomine, kuid rõhuasetus on muutunud, äh, nimelt äh, taastumisfaasis on meil uued probleemid. ja selles kontekstis on oluline rõhutada seda, et äh, pankade laenusuutlikkus reaalmajandusele peab taastuma praegu see, et turg on nii killustunud, tähendab seda, et ettevõtetel on väga suuri raskusi vahenditele juurdepääsu tagamisel. tuleb teha veel palju selleks, et täisusaldus äh, saavutada. kontrastina kriisi algusaastatega küsimused bilansside kohta pole täna enam nii palju äh, sellest, äh, mis on need läbipaistmatud mädanenud varad, vaid on seotud otsesemalt pikaajalisema majandusliku kohandamisega koormustestid, mis pankade puhul viiakse läbi sellel aastal ja varakvaliteedi uuringud, analüüsid äh, ja pangandusliidu sammud on väga olulised osad meie tegevusest siis selles valdkonnas. prioriteediks on võidelda ka väga kõrge erasektori võla vastu, leida puhvertsoonid pankade puhul ja, ja taastada siis laenukanalid ettevõtetele, eriti VKE-dele. see peaks tagama äh, avaliku sektori investeeringud, mis on üliolulised selleks, et tulla välja sellest haprast taastumisfaasist ja minna edasi siis juba tugevama majanduskasvu suunas nüüd tahaksin teie tähelepanu pöörata nendele ettepanekutele, mille volinik Barnier ja mina ise ühiskoos esitasime pikaajaliste investeeringute kohta Euroopas, see on, see baseerub Euroopa huvipooltega väga Äh, pikalt läbiräägitul. me peame äh, olema novaatorlikud, tagama selle, et meie tööjõul on vajalikud oskused ja loomulikult on väga oluline tegeleda praegu selle kriisi äh, tagajärgedega sotsiaalmajandusele. minu kolleeg ja sõber Laslo Andor keskendub rohkem nendele küsimustele tööpuudus on, määrad on stabiliseerunud, kuid pikaajalised tööpuuduse määrad ja, ja tööpuuduse määrad noorsoo seas on, on jätkuvalt väga kõrgel. vaesusrisk tõuseb ja see eeldab seda, et me peame koheselt tegutsema. ülioluline on see, et me keskenduksime sotsiaalsele õiglusele kuid see peab käima käsikäes usaldusväärse mm, haldusjuhtimisega avalikul, avalikus sektoris, nagu ma ütlesin varem, tõhusam reform, äh, maksupoliitika, kus on vähem äh, võimalusi maksudest kõrvale hoida, võib äh, panustada nii tõhususse kui ka õiglusesse. ja veel me peame ka Äh, avalikku haldussüsteemi reformima tuleb parandada erinevate valitsustasandite vahelist koostööd prioriteedid on muutumas prioriteetideks on kujunemas äh, online teenused ja bürokraatiakoorm on hakanud vähenema ja komisjon vägagi on huvitatud koostööst liikmesriikidega siin püsivate äh, lahenduste leidmiseks niisiis ähm, esimehed parlamendiliikmed daamid ja härrad meie agenda üks üliolulisemaid osasid kui me tahame Euroopa viia haprast majandusolukorra paranemisest edasi tõsise majanduskasvuni, on see, et me peame need makromajanduslikud tasakaalustama, selle makromajandusliku tasakaalustamatuse võitma Ähm, mis kerkis esile kriisi alguses. Äh, see tasakaalustamatuse probleem on väga oluline Euroopa poolaasta puhul, see väärib meie eraldi tähelepanu ja ma eeldan, et ka teie pöörate sellele eraldi tähelepanu äh, liikmesriikide parlamentides. häiremehhanismi äh, aruanne esitati koos iga-aastase kasvuanalüüsiga kuusteist liikmesriiki valiti välja lisaanalüüsiks me oleme ettevalmistamis äh, süvitsi minevat äh, aruannet siis kõikide kuueteistkümne riigi kohta see on meie meelest oluline selleks et välja selgitada et kas tasakaalustamatus äh, on esi- kas seda on esinenud ja kas on vaja korrigeerivaid meetmeid aruanne näitab seda, et väga mitmed liikmesriigid on saavutanud äh, edu jooksevkonto defitsiidi vähendamisel ja on konkurentsi äh, kadu hakanud tagasi võitma, näiteks nagu Hispaania ja Itaalia, Iirimaa, vabandust, aga meil on vaja äh, ülejäägi riikides suuremaid jõupingutusi selleks, et Euroopa majandus laiemalt jõuaks paremini tasakaaluks. me ei taha siin sugugi mitte konkurentsivõimet kuidagi piirata või, või soodustada võlavõtmist, vaid me räägime sellest, et üsna paljud need, nendest tasakaalustamatustest on seotud turu läbikukkumisega või poliitikate läbikukkumisega ja see puudutab pigem hoopis seda, et euroala üldiselt peab olema võrreldes ülejäänud maailmaga konkurentsivõimelisem kui seni ja küsimus on ju tegelikult selles, kas me suudame euroalas täieli, täiena äh, tagada majanduskasvu äh, ja töökohtade loomise. komisjon äh, kusagil varakevadel, märtsil sellel aastal tuleb välja nende aruannetega. nüüd äh, esimehed, daamid ja härrad, ma tahaksin lõpetuseks äh, öelda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa poolaasta menetlus on käivitatud. kuigi Euroopa on teinud väga palju oma majanduste ja ühiskondade ja avaliku sektori reformimiseks ja me näeme, et ähm, majanduskasv äh, on võtmas maad, on äh, siiski äh, palju rohkem vaja veel ära teha. ja põhimõtteliselt Euroopa poolaasta edukus äh, vajalike majandusreformide soodustamisel, mis tooks äh, majanduse äh, Euroopas jätkusuutlikule alusele ja töökohtade loomisele, sõltub kõikide huvipoolte pühendumusele, pühendumusest. see on asi, milles me ootame nii siseriiklike parlamentide, Euroopa Parlamendi äh, toetust, teie roll on meie meelest keskne ja ülioluline ja seega ootan meie arutelu täna põnevusega mitmeaastaste kasvuanalüüside kohta aastaks kaks tuhat neliteist. suur tänu! E, e suur aitäh, härra volinik Rehn! annan järgmiseks sõna volinik Las Landorile kümneks minutiks, palun. Uh, lugupeetud parlamendi liikmed, Euroopa poolaasta menetlus leiab uh, aset ajal, kus tõesti Euroopa majandus näitab mõningaid taastumise märke, aga nagu asepresident Olli Rehn äsja selgitas, siis taastumine on endiselt veel tagasihoidlik ja ei ole ühesugune igal pool Euroopa Liidus. tööpuudus on stabiliseerinud kakskümmend kuus, kuus miljonit inimest oli kaks tuhat kolmteist teisel poolaastal ähm, töötuti ja praegu veel olulisemat eesmärke saavutatud ei ole. nüüd, kui me räägime ähm, tööturust äh, viimase äh, viim-, aasta jooksul, siis äh, vaesus, ähm, sotsiaalne tõrjutus on ähm, väga kehvas seisus ja samuti sotsiaalne ebavõrdsus on suurenemas. aga asi ei ole mitte ainult selles, et tööpuudus ja vaesus on, vaesuse keskmised on tõusnud, vaid äh, ka erinevused liikmesriigiti on suurenemas ja eriti just äh, tuumik- ja perifeersete riikide vahel. ning see kõik takistab äh, ka SKT kasvu. me tulime hiljuti välja ka aruandega töö turu ja sotsiaalarengute osas ja me oleme seal vastavad detailid ka ära toonud. ma tooksin mõningad äh, poliitilised priorite-, prioriteedid välja, mis puudutab seda uut aruannet. selles ühisaruandes, mille komisjon tõi välja novembris ja see oli osa siis ähm, majanduskasvu analüüsist ähm, tööpuuduse määrad Euroopa Liidus on vähenenud eelmisel aastal välja arvatud ühes kategoorias, see puudutab siis eakamaid töötajaid. ja vabade töökohtade arv ei ole suurenenud alates aastast kaks tuhat kümme, kuid ja see näitab, et tööturu et, et rohkem tuleb just investeerida äh, oskustesse tööpuudus ei ole jagunenud äh, ühtemoodi nüüd ja eriti, mis puudutab äh, kolmandate riikide äh, ähm, kodanikke ja ajutise lepinguga töötajaid, siis nemad on kõige negatiivsemalt mõjutatud kriisist. ja me oleme ka näinud, et suurenenud on ka ealised lõhed, palgalõhed ja Ehm, haridus, eh, kutseõpe eh, siin eh, me näeme positiivseid märke ja samuti on vähem ehm, koolist lahkujaid. kuid me peame tegelema ka nõudluse poolega ehm, ja siin me peame tähelepanu pöörama eelkõige just väheste oskustega töötajatele ja see on, ja nendesse investeerimine on oluline ka meie konkurentsivõime suurendamiseks. me peame vaatama üle oma vajadused ja samaaegselt me peame ka rohkem ähm, tegelema äh, töökohtade äh, nõudlusega, kuid äh, me näeme ka, et tööjõukulud paljudes riikides on ähm, endiselt liiga kõrged. SKT arengud on otseselt seotud ka vaesuse ja tööpuudusega ning ähm, töötute inimeste hulk samuti vähekindlustatud majapidamiste hulk suureneb, kui me sisulist abi ei taga. tööturu ja sotsiaalarengu analüüs Euroopas aga tegeleb vaesuse küsimusega detailsemalt ning siin on tegu uue suunaga meie analüüsis ning sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning ähm, ähm kolmest ähm, vaesuse riskil, äh, vaesuse piiril elavast kodanikust ainult üks äh, suudab ähm, sellest riskist väljuda ning kõige olulisem vaesusest väljapääsmiseks on äh, leida töökoht, kuid sellest ainult ei piisa, et tegelikult selleks, et saada tööd, ähm, selleks, et pääseda vaesusest, siis ähm, paljugi sõltub ka sellest, milline töökoht leiti, milline on töötasu ja kui palju on töötat-, töötunde ja samuti ka majapidamise koosseis ja ka partneri majanduslik seis on oluline, kuid kahjuks töökoht ei tähenda tingimata seda, et ähm, oleks tagatud ka ähm, äh, normaalne elustandard. ja, ja seetõttu, mida me võime siis oodata praegusest majandamis ähm, taastamisest, me oleme näinud, et sellest taastamisest ei piisa selleks, et ähm, vaesuse trende ümber pöörata. me näeme, et vaesus on aina suurenevaks äh, probleemiks ja eriti siis, kui vahe äh, kõrgete ja madalate töötasude vahel suureneb ning kui suur osa inimestest on sunnitud vaid osalise tööajaga töötama. ja seetõttu me peame tähelepanu pöörama mitte ainult töökohtade loomisele, vaid me peame ka äh, Äh, juurdepääsule ja uutele töökohtade juurdepääsule ja nende mm, sisule rohkem tähelepanu pöörama. ja sissetuleku ähm, toetus on ka edaspidi vajalik ja äh, ka neis, sellistele majapidamistele, kus äh, vähemalt üks maja, majapidamise liikmel on töö ja nüüd tulemuskaardi kõige olulisemate detailide juures. me oleme siis kahe tuhande teistkümne neljandal aastal ka selles ühisse tööhõive aruandes äh, sotsiaalmõõdet äh, majandus- ja rahaliidus analüüsinud ja see on ka üheks äh, uueks vahendiks selleks, et vaadata, millised on kõige suuremad tööhõivega sotsiaalvaldkonnaga seotud probleemid ja mis võib-olla takistavad majanduse rahaliidu head toimimist. siin on ära toodud viis olulisemat võtmeindikaatorit see puudutab siis tööhõivet äh, ja äh, äh, noorte arvu, kes ei ole, ähm, kellel ei ole töökohta ja kes ka ei õpi. samuti majapidamiste sissetulekud ja kui palju töötavaid inimesi on vaesuspiiril ning elavad vaesuspiiril ning samuti ebavõrdsusega seotud indikaatorid see eh, tulemuskaart näitab ka, milline on olukord eh, Euroopa Liidus ja eriti euro, euroalal. Eh, Lõuna-Euroopas on meie tööhõive ja sotsiaalvaldkond sügavas kriisis, kuid kuna nõudlus on vähenenud ja usaldus on ka vähenenud, siis on mõjutatud ka teised riigid. tööpuuduse määrad Ehm, ja samuti eh, tööpuuduse määrade puhul on rohkem tähelepanu pöörata just eh, noorsoo tööpuudusele. ja see mõjutab loomulikult ka majapidamiste olukorda ja samuti ebavõrdsuse olukorda. ja tuumikriikides on olukord stabiilsem, eh, ekstre-, äärmuslikum on olukord just perifeersetes riikides ning nüüd me näeme, et me peame neid ole, uuest vahendist, uut vahendit täielikult ära kasutama uue ähm, Euroopa majandus poole aasta jooksul. ja oluline on see, et valitsustevaheline süsteem oleks kaasatud ka ähm, mitmepoolsesse järelevalvesse ja et siin arvestataks ka riigipõhiste soovitustega. austatud äh, parlamendiliikmed, lõppkokkuvõtteks sooviksin ära tuua ka kõige olulisemad prioriteedid, mis me oleme tuvastanud aastaks kaks tuhat neliteist sotsiaalvaldkonnas. Äh, väljakutsed jäävad tegelikult samasuguseks kui eelmisel aastal, ainult mõningatel puhkudel on nad isegi veel akuutsemaks muutunud ja seetõttu need prioriteedid on vägagi sarnased äh, nendele, mis olid ära toodud majanduskasvu analüüsis eelmisel aastal, et, et väga oluline on rohkem tähelepanu pöörata just tööhõivule, samuti olemasolevate reformide jätkamine ja see, siin peab rohkem äh, toetama just äh, tööta inimeste suunamist ähm, töökohtade juurde, see tähendab ka tõhusat äh, tööpoliitikat. Ehm, maksuküsimused ja äh, sotsiaalkindlustussüsteemid ehm, ning tööjõukulud on äärmiselt oluline kombinatsioon ja siin tuleks takistused ehm, konkreetsetes mõningates riikides siis kõrvaldada. tähelepanu tuleks rohkem pöörata ka madala sissetuleku majapidamistele. kulud tõhusus ähm, peaks äh, üheskoos käima ka nõudluse suurenemisega. me näeme ka, et äh, töötasude inflatsioon on praegu väga madal ja seetõttu me näeme, et läbi töötasude me saaksime positiivseid tulemusi saavutada. me peame rohkem investeerima äh, ka tööjõu ähm, oskuste suurendamisse ja seda siis koolituse kaudu. samuti äh, me peame rohkem tähelepanu pöörama äh, sellele, et just noored oleksid rohkem kaasatud tööturul, samuti me peame tähelepanu pöörama äh, pikaajalistele tööpuudusele ja samuti eakatele töötajatele hetkel on oluline, et praeguse aeglase majanduskasvu puhul meie tööturg oleks vastupidav ja see tähendab, et töötajad ja ettevõtted peaksid olema kaasatud sotsiaaldialoogi, samuti, et riiklikud tööturupoliitikad oleksid tõhusad ja me peame edasi viima ka neid äh, reforme, mis töötavad vastu tööturu killustamisele ning äh, tuleb siis tagada ka töökohtade kindlustatus. selleks, et tagada Euroopa tööturu konkurentsivõimelisus pikas perspektiivis, on vaja ähm, parandada ka meetmeid koolituse valdkonnas igal pool Euroopa Liidus ja selleks, et me tuleksime kriisist välja tugevamana ning äh, me saaksime saavutada ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid, on oluline ka sotsiaalpoliitikate kaasajastamine ning selle peaks meil on vaja äh, struktuursete reformide kombinatsiooni, äh, teiste poliitikatega suuremat tõhusust. selleks, et sotsiaalseid investeeringuid ähm, tõhustada, tuleb ka rendile rohkem tähelepanu pöörata ning Äh, samuti tuleb tagada juurdepääs sotsiaalkindlustussüsteemidele ähm, ja lõpetuseks äh, komisjon loodab, et aastal kaks tuhat neliteist äh, majanduskasvu analüüsis me näeme, et ka sotsiaalpartnerid on rohkem kaasatud ja seda mitte ainult Euroopa tasandil, vaid sellega tuleb tegeleda ka riiklikul tasandil. ja sellega käivad kaasas ka teised poliitilised meetmed ning struktuursete reformide läbiviimine selleks, et me saaksime sotsiaalset ähm, edu edasi viia, aitäh! suur aitäh, volinik Andor! Philippe de Backer, Econi raportöör iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta, palun, sõna on teil. suur aitäh! tänan voliniku sissejuhatuse eest, mina raportöörina tervitan teid siin ka kõiki Euroopa Parlamendis nii nagu tavaks, iga aasta korraldame me majanduskasvu analüüsi raporti koostamise, sellega tegeleb majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, tööhõivekomisjon ning ähm, äh, loomulikult me ähm, analüüsime ka Euroopa Komisjoni tehtud protsess on ulatuslik äh, ja see vastab ka meie kohustustele, me oleme demokraatlikult vastutavad valijate ees, nii on, nii on ka teised institutsioonid. nüüd ähm, majandus- ja rahanduskomisjon äh, kavatseb ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal majanduskasvu analüüsi koostada. nii nagu eelkõnelejad siin rääkisid, on juba näha esmaseid majanduskasvu äh, taastumise märke majanduskasvu taastumine on aeglane, ehm, aga miks on siis põhjust optimismiks? me oleme siin kahte õigusakti, kuute õigusakti arutanud, aga liikmesriikides on äh, väga palju struktuurireforme läbi viidud ja vähemalt me oleme suutnud vältida seda, et Eurotsoon ei kukkunud kokku ning Eurotsooni majandus ja finantsstabiilsus ning Euroopa Liidu stabiilsus tervikuna on taastunud ja see on üks suur samm, millega me oleme hakkama saanud. nüüd ehm, kui aga vaadata, kas kõik liigub õiges suunas, siis ei saa seda öelda, et jah, väga palju valdkondi vajavad veel äh, parendamist, tuleb arutada, kuidas hoogustada majandust kuidas suurendada liikmesriikide ja Euroopa Liidu majandust tervikuna. majandusolukord muutub üldiselt ja see on ka võtmetähtsusega, seda tuleb arvestada siis, kui me soovime töökohti juurde luua ja taastada majanduskasvu loomulikult tuleb ka äh, tööjõu maksumust arutada, produktiivsuse küsimust, äh, seda on juba käsitletud erinevates riikides, kuid meie raportis on välja toodud ka see, et äh, struktuuriforme tuleb jätkuvalt ellu viia selleks, et need vastaksid majanduskasvule. ja reformidele, reformidega peavad kaasas käima investeeringud nii era- kui avalikust sektorist ja nii nagu siin äh, volinik Andor rõhutas, investeerida tuleb oskustesse ja haridusse, sest ähm, me näeme, milline on tööturu olukord, äh, mis on saadaval, millised on meie võimalused, me mõistame, et tuleb rohkem ära teha nii Euroopa Liidu tasandil kui Euroopa tasandil. liidu tasandil on äh, põhiprioriteedid välja toodud, ähm, puudutavad Majandus- ja Rahandusliitu. me oleme juba väga palju jõudnud ära teha, nimelt äh, keskpank on äh, finantssüsteemi aidanud stabiliseerida, oleme me, me oleme pangaliidu loonud äh, ja me tahame, et pangasüsteem oleks tõesti stabiilne, nii et reaalmajandust saaks jätkuvalt finantseerida. see fragmenteeritus Äh, mida Euroopa Liidu tasandil on näha, sellest tuleb üle saada, siseturg tuleb lõpule viia järgmist äh, Euroopa Parlamendi ja Komisjoni mandaadi ajal ongi see üks äh, põhiprioriteete nii nagu volinik Andor ütles, tuleb äh, vaadelda, kuidas teha nii, et tööturud tõhusamalt toimiksid, mitte ainult liikmesriigiti, vaid ka liikmesriikide vaheliselt, äh, äh, kuidas ära kasutada tööjõu liikumist kogu Euroopa Liidu piires. me oleme eesistuja palub, et kõneleja aeglustaks tempot muidugi oleme me arutanud ka seda, mida tuleb liikmesriikides teha. kui võlakoormus eh, on kasvanud üle üheksakümne protsendi SKT-st, SKT siis see eh, pärsib majanduskasvu, aga kuidas olukorda lahendada? nii nagu volinik Rehn juba ütles, ähm, fiskaalkonsolideerumine, mis soodustab majanduskasvu, on tulevikus väga tähtis äh, selleks, et meie süsteem oleks ka stabiilne tulevikus. Äh, paljud reformid tuleb just liikmesriikides läbi viia, näiteks pensionisüsteemides, tööturul äh,, Äh, reformid tuleb lõpule viia, samuti tuleb lihtsustada maksusüsteemi, äh, vältida maksupettust, maksudest kõrvalehoidmist ning äh, jällegi liikmesriikide tasandil tuleb teha nii, et oleks tagatud pikaajalised investeeringud ähm, haridusse, koolitusse, aga ka energiatõhususse nagu ma ütlesin, finantssüsteem Euroopa Liidu tasandil on praegu fra veel fragmenteeritud ja üks tagajärgi on see, et VKE-del on väga raske ligipääs, pääseda rahastamisele. VKE-d on samas Euroopa majanduse selgroog ja kui neil ei ole ligipääsu rahastamisele, kas kapitaliturgude või pankade kaudu, siis eh, tuleb vaadelda, kuidas seda probleemi lahendada, kas Euroopa tasandil, aga ka liikmesriikide tasandil ja loomulikult ehm, miks me täna korraldasime selle eh, kuulamise, selle koosoleku, põhjus on see, et me tahaksime, et liikmesriigid ka omanikutunnet tunneksid, tunneksid, kui tähtsad on investeeringud ja nende teemade lahendamine Euroopa Liidu tasandil, kui tähtis on demokraatlik vastutus. me oleme eh, muidugi uued seadused vastu võtnud, eh, kahese paki, kuuese paki, aga neid tuleb nüüd ellu viia arvestades kogu protsessi vältel kehtivat demokraatlikku vastutustunde põhimõtet ja loomulikult me tahaksime nüüd kuulata ära ettepanekuid, soovitusi, aga vastutustunne on võtmetähtsusega, me tahame, et kodanikud mõistaksid, et kuigi me peame mingeid, kuigi me peame teatud valulisi samme astuma, need on vajalikud selleks, et taastada töötulu aktiivsus ja majanduskasv ootame teie märkusi ka tulevikus, tänan. suur tänu teile, aitäh, De Becker. Teie sõnavõtt oli väga hea. järgmiseks Sergio Gutierrez, tööhõivekomisjon. palun ärge ületage nelja minutit kõneaega, palun. suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile. vabandage, ma ei saanud siin äh, varem kohal olla. aga mis on meie tööhõivekomisjoni äh, põhieesmärk? muidugi siin räägitakse, et äh, majandus taastub, on näha positiivseid märke statistikas. aga see puudutab, äh, see, see ei puuduta kõiki riike. meie otsustel on ähm, oma mõju liikmesriikide sotsiaalmajanduslikule olukorrale, meie kodanikele ja kui selgemalt väljenduda, siis Äh, kui tõesti ähm, see majanduskasv, millest kõneles oli Rehn, leiaks aset, ei saa äh, tööhõivet ja, ja sotsiaalsektorit ohvriks tuua. sellest rääkis volinik Andor. me soovime, et kõikides poliitilistes peredes mõistetakse, et sotsiaalprobleemid ja makromajandus käivad käsikäes, vastasel korral on meie otsustel lihtsalt bumerangi mõju. kõigepealt, nii nagu äh, kolleeg Tebeker ütles, äh, meile tundub, et nii komisjoni poolelt kui ka liikmesriikides ei ole veel tunda piisavalt äh, algatusvõimet, vastutustunnet komisjoni soovituste elluviimisel äh, meie tahame igal juhul äh, demokraatliku legitiimsuse põhimõtet järgida, kuid te, te seda äh, tuleb kohaldada kogu Euroopa Liidu ulatuses. kolm Euroopa Liidu institutsiooni on äh, teinud otsuseid kaasotsustusmenetluse alusel, kooskõlastatud otsuseid ja väga tähtis on see, et liikmesriigid äh, arutaksid eelarve küsimused läbi oma parlamentides, enne kui need, äh, äh, kui, kui ettepanekud esi-, oma eelarve ettepanekud esitatakse Euroopa Komisjonile. ja tähtis on ka see, et liikmesriikide rahandusministrid ja ka sotsiaalministrid saaksid oma sõna kaasa öelda muidugi äh, väljastpoolt paistab, et on märke majanduse taastumisest, äh, aga samas on suurenenud kodanikevaheline ebavõrdsus. iga viies kola-, kodanik Euroopas on äh, töötu, paljud elavad väga ebakindlas olukorras ja paljudes liikmesriikides vähenevad sissetulekud pidevalt, keskklassi osakaal väheneb. ja millega siin veel võib nõustuda? meie konkurentsivõime ei ole piisav, me tahame muidugi konkurentsivõime strateegiat toetada, kuid see ei saa ainult palkade alanemisel rajaneda. kodanike, töötajate seas tekib ebaõiglustunne, ei saa ju nii olla, et kodanikud, kes makse maksavad, kaotavad eh, oma sissetulekus. Euroopa Liidu riikidele peaks olema muid lahendusi konkurentsivõime taastamiseks. me peaksime eh, mõtlema oma sotsiaalmudelile ja veel meie investeeringud peaksid olema produktiivsed, peaksid andma nii turvalisuse kui paindlikkuse ja, ja samas tagama ka piisava tootlikkuse. tuleb endale aru anda, et, et tootlikkuse kasvul ja parematel on, on seos paremate töötingimustega me tahame vältida olukorda, eh, millest siin Hispaania puhul räägiti, et eh, isegi kui töökoht on tagatud, ei ole võimalik vali-, vaesusest vältida. seetõttu mõelgem oma sotsiaalmudelile, mida me peame kaitsma, see tähendab seda, et eh, me tahaksime ikkagi rääkida ka sisenõudluse vähenemisest, mis tuleneb palkade alanemisest ja võrrelda oma olukorda kolmandate riikidega. madalad palgad kolmandates riikides ohustavad meie majanduse stabiilsust, jätkusuutlikkust, peaksime olema töökohtade loomisel palju ambitsioonikamad, eelkõige noorsoo äh, tööpuuduse likvideerimisel, äh, noorsoogarantii, äh, mitmeaastases äh, arengukavas äh, uued perspektiivid, äh, mis antakse noortele, töökohad noorte jaoks on väga tähtsad. investeeringud tööhõivesse peavad arvestama ka kvaliteediga, ära kasutama tööjõu liikumise võimalusi luues ka äh, asjakohased sotsiaalgarantiid ka sisserännanud tööjõu puhul. suur aitäh, härra Gutierrez. anname sõna nüüd kolleegidele, kes saavad küsimusi esitada ja seejärel äh, anname võimaluse volinikele vastata. kõigepealt Philipp Marini Prantsusmaa senati rahanduskomisjonist, palun. proua eesistuja, daamid ja härrad. rahvusparlamentide ühendus Euroopa poolaasta kontekstis on minu arvates pettumust valmistav. homse hommik avaliku koosolek võiks meil ju võimaldada äh, asjadesse süüvida, kuid peab siiski ütlema, et äh, meie kohtumist juhivad ikka need tavalised põhimõtted, nimelt Euroopa poliitkorrektsus võrreldes nüüd Vilniuse eelmise koosolekuga, mis eelmisel poolaastal toimus, siis minu meelest on praegune koosolek samm tagasi. Vilniuses oli ette nähtud, et tuleb luua töörühm selleks, et täpsustada rahvusparlamentide rolli kuidas parlamendisaadikud saavad äh, tõesti kaasa rääkida öö, äh, otsustusprotsessis, kui ei ole öö, äh, päevakava, kui ei ole raportööre, kui ei ole sekretariaati, kelle poole pöörduda. ja miks nii, et Euroopa Liidu, Liidu institutsioonid vaatavad meile alati ülevalt alla? kuidas on võimalik, äh, et Euroopa Parlament äh, läheneks oma valijatele? kuidas suudate äh, te tõendada, et te usaldate liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa majandus- ja rahanduspoliitika elluviimisel? suur aitäh, härra Marini! jagame täiesti teie äh, arusaama, kuid tahaksin öelda, et need küsimused, mis teid huvitavad, äh, olid arutusel meie eelmisel sessioonil ja Kreeka kui eesistujamaa avab konsultatsioonid ning protseduurireegleid kindlasti täpsustatakse äh, juba järgmise eesistumise, Itaalia eesistumise ajal. tänan Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνική Βουλή. härra Kalaživski saab järgmisena sõna Poola parlamendist, palun, kahe minutiga on piiratud kõneaeg, tuletan meelde. suur tänu, härra esimees. Poola toetab majandusjärelevalve tugevdamist ning Euroopa poolaasta põhimõtet, see toob sisse teatud äh, mehhanismid äh, avaliku sektori äh, toestamiseks. Poola parlament on seisukohal, et Euroopa poolaasta annab võimaluse objektiivsemalt hinnata Poola majanduse seisu ja annab kindlama suuna sellele, kuhu suunas peaks arenema Poola sotsiaalmajanduslikus mõistes ma olen väga tänulik Euroopa Komisjonile nende paindliku lähenemise eest, nad kuulavad ära liikmesriikide seisukohad, sealhulgas ka Poola seisukohad ja kohandab oma soovitusi vastavalt sellele. see on minu meelest väga hea tava ja toob endaga kindlasti väga head, häid tulemusi. Euroopa poolaasta juurutamine viis selleni, et arutelud Poola parlamendis, mis olid teinekord väga eh, tulisedki, on nüüd äh, sisutihedamad ja see on kindlasti väga positiivne areng. aga ma tahaksin teile rääkida nüüd sellest, millised on takistused Euroopa poolaasta eesmärkide saavutamiseks. me oleme seisukohal, et üsna paljuski on äh, seni mit-, Äh, Euroopa poliitika olnud suhteliselt äh, mitte järjepidev, teinekord on Euroopa institutsioonid liiga aeglased äh, reageerides muutustele maailma majanduses. näiteks vastupidiselt tervele mõistusele toetate väga kalleid energiaallikaid võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega teisalt äh, on aga väga, liikmesriikidel väga raske säilitada tasakaalu avaliku sektori investeeringute ja, ja avaliku sektori kulude vahel. ning ma tahaksin äh, lõpetuseks öelda, et äh, väga raske on seda Euroopa lähenemist alal hoida ühtse turu lähenemist alal hoida, kui liikmesriikide majandustsüklid sõltuvad äh, valimistest ja valimiste kuupäevadest liikmesriikides, sellepärast et valimiskampaania ajal on äh, poliitikud valmis välja tulema propagandaga ja mitte ei keskendu reformidele. suur tänu, härra Kalaševski härra Martines Vosalte Hispaania parlamendist, palun järgmisena saab sõna. suur tänu, härra esimees. Hispaania parlamendis oleme me täiesti nõus nende prioriteetidega, mis on seatud Hispaanias me arvame, et me oleme ära teinud Euroopas viimase kahe aasta jooksul ühe suure töö ja see on andnud meile võimaluse äh, uus lehekülg pöörata Hispaania majanduses. aga kui me räägime Euroopa prioriteetidest, siis me räägime üsna tihti äh, väga kenadest meetmetest, mida tuleks rakendada kõikjal, aga väga paljud soovitused mitte Euroopa Parlamendist, vaid Euroopa Komisjonist on suunatud konkreetsetele riikidele ja tegelikult ei kehti kõikjal. meie rahvusparlamentides kõik, mis on äh, meetmete puhul positiivset, selle eest laob taob endale vastu rinda valitsus ja kõik, mis on natukenegi negatiivsemat laadi, selle kohta öeldakse, et tegemist on Brüsselist tulnud äh, konkreetselt sellele riigile ette kirjutatud äh, soovitustega ja see tekitab sellise tunde rahva seas, et äh, et neil ei ole Euroopast midagi head loota ja mina arvan, et Euroopa Liit peaks olema väga valvas äh, liikmesriikide majanduspoliitikate osas, see on kriitilise tähtsusega, sest et see, mida teeb üks, mõjutab ka teisi. aga nende prioriteetide seas me peame tagama seda, et need meetmed kehtivad kõigile, et nad on äh, mõeldud kõigi jaoks ja rakendatakse kõigi puhul me ei aita sugugi Euroopat nii-öelda müüa, kui mõned kodanikud arvavad, et erinevate riikide jaoks kasutatakse erinevaid standardeid ja et Euroopa üldse kasutab topeltstandardeid. see on teema, mis peaks olema väga selgelt arutelul Euroopas. suur tänu, esimene küsimuste-vastuste voor lõpeb härra Papudakusi sõnavõtuga Kreeka parlamendist. suur tänu, härra esimees, on selge, et Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalne mõõde peab olema majandusjuhtimise keskmes. kriisi tagajärg ja sellega kaasnevate poliitikate tagajärg on olnud see, et plahvatusohtlikuks on sotsiaalne olukord muutunud mõnedes liikmesriikides. me näeme, et põhja ja lõuna vahel lõhe aiva kasvab, sotsiaalolukord on väga raske, tööpuuduse määr noorte inimeste seas on seninägematu, üle viiekümne seitsme protsendi meie riigis. see eh, ja muidu üldiselt üks kolmas, üks kolmest eh, kreeklastest on ilma tööta. Eh, maksumaksjad kannatavad järjest rohkem ja rohkem maksukoorma all sissetulekud on oluliselt vähenenud, põhjuseks on peaasjalikult olnud äh, tööjõuturu killustumine. töö äh, ei kaitse enam inimest äh, vaesuse eest ja probleemid muudkui kuhjuvad ja kuhjuvad. me ei ole olnud tõhusad oma poliitikates ja niikaua, kuni ei ole sotsiaalset mõõdet kasupoliitikas, ei saagi me olla edukad Äh, meil on vaja väga selgesõnalist sotsiaalpakti Euroopas, see peab olema meie eesmärk ja selle eesmärk on äh, Euroopa mudelil põhinev majanduskasv. nüüd, mis puudutab seda tööhõive raportit, siis minu küsimus teile, et kuidas need riikidepõhiste eesmärkidega on võimalik jõuda majandusliku ja sotsiaalse poliitika tasakaaluni ja teine küsimus, kas on ette nähtud erimeetmed selliste riikide jaoks nagu Kreeka, kus rakendatakse majandusreformide kava ja mis jääb võib-olla Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest lihtsalt maha? ma annaksin nüüd sõna volinik Rehnile ja ma paluksin, et äh, härra Rehn teeks nii lühidalt kui võimalik, teil on kolm minutit vastamiseks suur tänu, härra esimees, teen lühidalt ja jätan rohkem aega Laslo Andorile nendele küsimustele vastamiseks, mis puudutab tööhõivepoliitikat ja sotsiaalseid küsimusi, mis on äärmiselt olulised loomulikult ja on keskse tähtsusega küsimused Euroopa tuleviku vaatevinklist vaadates, eriti noorsoo seisukohta arvestades härra Kalaševski ähm, rääkis sellest, et Euroopa Komisjon kuulab ära liikmesriigid ja ma olen ka seda arutelu siin täna väga tähelepanelikult äh, kuulanud äh, ja ma hindan väga kõrgelt äh, selle arutelu tõsiseltvõetavust ja seda, kui süvitsi see läheb see arutelu. Philipp de Backer juba andis hea alguse. minu meelest tema tõi välja väga õiged küsimused Euroopa majanduskasvu ja äh, tööhõive olukorra parandamiseks Euroopa sotsiaalmajandusliku heaolu parandamiseks. ta rääkis raportist, oma raportist, kus ta tõi esile äh, majanduse uuendamise ja, ja tööhõive liikumise tähtsuse ja ta tundis äh, kahetsust ka sellepärast, et äh, me äh, praegu maksame üle Euroopa väga tõsist hinda turgude killustamise pärast. ma olen samal seisukohal ja me tõesti peaksime oma tähelepanu pöörama majanduskasvu takistavatele faktoritele, need tuleb eemaldada, eriti näiteks pangandussektori remont, ütleme nii, ja see tuleb ette võtta ja pangandusliit on selleks äh, vahendiks. see aitab meil äh, luua terve ja äh, hea pangandussektori et nad saavad teha siis pangad oma põhiülesandeid täita, nimelt äh, tööhõive ja majanduskasvu tagamiseks anda laenu äh, ettevõtlussektorile. härra Marini rääkis menetlustavadest, äh, protsessidest ja siin ma tahaksin viidata rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelisele koostööle. tahaksin rõhutada aga seda, et siseriiklikel parlamentidel on õigus komisjoni esindajaid end ette kutsuda äh, majanduse juhtimiskavade raames ja mul on muuseas väga hea meel, et ma olen juba paljudes parlamentides käinud äh, nendest konkreetsetest äh, riigipõhistest soovitustest rääkimas. olen rääkinud Euroopa majanduse ees seisvatest probleemidest ja vaatevinklitest, vaatevinklist, väljavaatest, vabandust Ehm, ja lõpetuseks härra Papadakisel on täiesti õigus, et väga oluline on keskenduda nendele riigipõhistele soovitustele ja seda ECOFINis rahandusministrite nõukogus ka tehakse, kui räägitakse iga-aastasest kasvuanalüüsist. see tähendab seda, et üsna tihti eh, käivad seal ka täiesti õigustatult eh, väga karmid arutelud selle kohta, kuidas erinevad liikmesriigid on võtnud arvesse komisjoni soovitusi oluline nimelt on see, et me suudaksime üheskoos äh, vaadata läbi liikmesriikide majanduspoliitika eesmärgid ja et me saaksime rõhu asetada nendele muudatustele, reformidele, mis majanduse tugevamatele alustele paneb. suur tänu ja annaksin nüüd sõna üle Laslo Andorile eh,. Kirje Andor eh.. lugupeetud eh, härra Laslo Andor, teil on kolm minutit kõneaega, palun suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed. ma keskenduksin ainult mõningatele punktidele ja ma alustaksin eh, sellest, et kui oluline on koostöö rahvusparlamentidega, mul on olnud võimalus külastada väga paljusid parlamente Portugalist Soomeni, Kreekast Hollandini ja ka eh, Kreekas olen käinud ja ka Saksamaa parlamendis olen käinud, samuti Prantsusmaa parlamendi ees ning need ähm, arutelud kindlasti ka mõjutavad äh, meie riigipõhiseid ähm, soovitusi ja tagasiside on äärmiselt oluline meile. nüüd, mis puudutab neid riigipõhiseid ähm, soovitusi eelmisest aastast, äh, siis te näete, et järgmises tsüklis me üritame välja töötada analüüsi kus me tuleme välja siis äh, konkreetsete soovitustega, arvestades konkreetse olukorraga, näiteks noorte garantii, mida äh, mainis üks kolleeg, et see on tõesti väga oluline algatus ja see, äh, see lähtub ähm, noorsoo ähm, tööhõive vajadustest konkreetses riigis ning me rajaneme siin olemasoleval kogemusel, mis me oleme selle riigiga saanud ja see toetab äh, siis äh, noorte tööhõivet ja me kasutame siin Euroopa Liidu vahendeid, eriti siis Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ähm, selle poliitika edasiviimiseks. nii et viimases tsüklis juba see aspekt oli kaasatud ning me tuleme tagasi selle aasta lõpus hindamise juurde, hindame seda, kuidas ähm, noortegarantii äh, on rakendatud kuidas ta on rakendatud erinevates riikides, nendes riikides, kus on siis võimalus seda, ähm, seda programmi rakendada. samuti ähm, riigipõhised soovitused olid olulised ka selleks, et äh, tugev poliitiline toetus oleks olemas, et me saaksime edasi minna integreerimisprogrammidega ja seda saab jällegi toetada Euroopa Liidu finantsvahenditega, mitte ainult äh, siis ähm, ja siia saaks kaasata siis ka Regionaalarengu äh, Fondi vahendid. niisiis, kõik need vahendid mängivad väga olulist rolli selleks, et me saaksime saavutada äh, edusamme oma tööpuuduse ja vaesuse vastases võitluses, aitäh. Eh, suur tänu. nüüd on jällegi parlamendiliikmetel võimalus äh, küsimusi esitada ja kõigepealt siis Hollandi esindaja, palun kaks minutit. Um... austatud esimees, ähm, mina olen raportöör Euroopa poolaasta osas äh, Hollandi parlamendis ning äh, meie Hollandi delegaatidena soovime kasutada seda võimalust siin ähm, parlamentidevahelisel konverentsil, et äh, arutada parimaid kogemusi, mitte ainult menetlusi. Holland on saanud äh, soovituse, et me oma pensionisüsteemi reformiksime. ja meil on väga äh, pikaaegne traditsioon, et meil ka erasektoris väga palju ähm, säästetakse pensionide jaoks ja seda, see tähendab, et meie pensionid peavad olema jätkusuutlikud nüüd äh, meie äh, pensioniiga äh, alates kuuekümne viiendast eluaastast iga aastaga kolme mm, kuu võrra ka pikendatakse pensionile mineku iga, siin me mm, võr-, arvestame ka oodatava eluea pikkusega. ja siin on oluline ka põlvkondadevaheline solidaarsus, nii et noorsugu saaks juba oma pensionid samba üles ehitada ja mina sooviksin äh, volinik Andorilt äh, teada tema arvamust äh, selles osas, et ähm, kuidas tegeleda vananeva rahvastikuga, kuida-, milline on meie vastus just noorsoole, kuidas tagada meie lastele turvaline pensioniga ning siinkohal ma sooviksin üles kutsuda kõiki parlamendiliikmeid, et et me kasutaksime seda konverentsi, et ähm, üheskoos äh, leida lahendused nendele probleemidele, mis on Euroopa poolaasta raames tõstatunud, aitäh! Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Suur tänu. härra esimees mina arvan, et see teekaart, äh, mida te siin ka kirjeldasite, ei ole tegelikult väga ambitsioonikas selleks, et olemasolevat probleemi üle, ületada. kaks tuhat kaksteist äh, tulemused ähm, ei ole sugugi nii piisavad, siin on tegu nõudluse ja äh, pakkumisega, meil on siin vaja tege-, võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu, pettustega ja oluline on ka see, et me arvestaksime äh, võlaolukorraga, et me saaksime selle kontrolli all ja et me saaksime ka kõik sotsiaalteenused tagatud. ma usun, et paljud Euroopa poliitikad tuleks läbi vaadata, siin on te-, oluline ka rahvusvaheline tegur. me oleme ära kuula-, juba kuulnud, millised on OECD lähenemised ja samuti äh, USA presidendi Obama äh, algatused, aga paraku me näeme, et ennetustegevusi Euroopa Liidu poolt praktiliselt ei ole, näiteks direktiiv, mis käsitleb hoiuste maksustamist, see on äärmiselt oluline. see on kahe tuhande neljanda aasta direktiiv, kas see vaadatakse läbi, samuti eh, rahapesu käsitlevad sätted ning eh, digitaalmajandust käsitlevad ehm, õigusaktid on äärmiselt olulised, sellepärast et eh, ka maksusätteid digitaalmajanduse osas tuleb kohandada. siin on, need on äärmiselt otsustavad elemendid ka Euroopa ehm, edasiarendamiseks pankade raha ei jõua ettevõtetesse, miks, kas äh, siin võib olla tegu sellega, et äh, rahanduspoliitikat ei ole äh, korralikult kujundatud, et ei ole mingit impulssi laene anda. milliseid samme me peaksime astuma rahanduspoliitikasse selleks, et tõesti need pangavahendid jõuaksid ka reaalmajandusse? aitäh! Daniel Ρουά από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Proua Daniel Roa, Rahvusassamblee Prantsusmaa, palun. suur tänu, aitäh raportöörile, aitäh volinik Andorile, sest tõesti kogu Euroopa poolaasta arutelus peab tähtsal kohal olema eh, sotsiaalpoliitika ja see puudutab ka eh, iga-aastast majanduskasvu analüüsi Äh, me soovime, et, äh, et ähm, volinik Rehn tuleks äh, ka kord meie ähm, Prantsuse parlamenti, nii nagu volinik Andor on seda teinud ja tõesti, kui me räägime majandusanalüüsist, siis ähm, see ei peaks olema ainult vahend, liikmesriigid peaksid Äh, ise äh, sotsiaalpoliitika äh, kõrgemale tõstma, rääkima ka töökohtade kvaliteedist, elukestvast õppest, võitlusest vaesusega. ja tahaksin öelda ka, et Kreekas on väga palju vaeseid inimesi, kes siiski töötavad ja ka Saksamaal on vaeseid töötajaid, kuid tundub, et neil läheb paremini. samas peab ütlema, et vaesus äh, laieneb, kasvab ja me peaksime ka makromajandusliku seisukohast olukorda analüüsima. ja kui rääkida sotsiaalnäitajatest, siis Euroopa tasandil tuleb neid täiendada. raportöör Gutierrez rääkis sellest ja ma tahaksin öelda, et tuleks äh, rääkida eh, mõistlikust palgast, eh, vaesusest, me toetame mõtet, et me peaksime ka eh, ebaõiglast tulude jaotamist, ebaõiglast sissetulekut ja palka arutama. nüüd väga oluline on kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks mitte rääkida ainult majanduskasvust, vaid ka äh, tööpuudusest. ma ei taha siin nendest arvudest rääkides, rääkida. Äh, kolleeg juba ütles, iga viies Euroopa kodanik on töötu. Äh, riigi finantse tuleb korrastada majanduskasvu huvides, samuti tuleb toetada VKE-sid. ja mulle tundub, et komisjon peaks äh, ka endale aru andma, et kõiki tema nõudmisi ei saa liiga kiirelt täita. suur aitäh, annan nüüd sõna kolleegile Euroopa Parlamendist. suur tänu. Äh, ma räägiksin Horvaatiast, kuigi see probleem, millest ma tahaksin kõnelda, ei ole ainult äh, Horvaatiale omane, nimelt ma tahaksin rääkida eelarvedefitsiidi protseduurist ja makromajanduse tasakaalustamatusest. kuigi me soovime investeeringuid suurendada, meie tööpuudus väheneb, nii nagu Horvaatia, peavad ka teised riigid administratsiooni uuendama, moderniseerima reformima tööturgu, ehm, aga kõik investeeringud maksavad raha. Ehm, fiskaalkonsolideerimine ehm, toob kaasa investeeringute kärbimise, kuid investeeringud on eluliselt tähtsad majanduskasvule. mida siis teha? Euroopa poolaasta analüüs näitab, et palgate täi- ja järkjärguline alandamine vähendab haldussuutlikkust, vähendab konkurentsivõimet, aga konkurentsivõime peaks ju kasvama. analüüs näitab ka seda, et madalamad pensionid ja sotsiaaltoetused eh, toovad kaasa vaesuse kasvu ja see on niikuinii juba kolmekümne kahe protsendini jõudnud suurenenud maksukoormus aga peatab majandustegevuse täielikult. mõelgem lahendustele. liikmesriigid, eh, kes on, kelle SKT on keskmisest Äh, madalam kui seitsekümmend viis protsenti ja äh, kelle puhul rakendatakse liigse defitsiidi protseduuri, peaksid saama ümber arvutada kõik investeeringud, mis on suunatud arenguprojektidesse, mida Euroopa Liidu fondidest kaasrahastatakse seda tuleks esimesel paaril aastal lubada, sest need on eluliselt tähtsad investeeringud, mis aitavad kaasa majanduskasvule. suur tänu! järgmine kõneleja, palun. Kiitos Heikes. Köszönöm. Härra Heikes. Akkor nagyon köszönöm Oli Rehn. Suur tänu. Suur tänu teile, härra Treen ja härra Andor. Kui lubate, siis ma tahaksin kommenteerida natukene seda, mida ütles paar minutit tagasi Hollandi rahvaesindaja. Ungari alles hiljuti võttis vastu suure rahvusva-, riikliku arengustrateegia, ja me oleme tõesti äh, läbi viinud äh, väga palju samme, mis äh, maksavad küll raha, aga nende tulemustena on kõik indikaatorid paranenud Hollandis ja, vabandust, Ungaris ja olukord on stabiliseerunud võrreldes eelnevaga. ma tahaksin eraldi toonitada jätkusuutlikud riiklikku arengustrateegiat, mis hõlmab endas kõiki valdkondi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis. see aitab parandada stabiilsust Ungaris. ja kui me vaatame kõiki neid samme, mida Ungari on astunud, näiteks õpetajate palkade osas või äh, tervishoiutöötajate palgatõus või kahekümne viie protsendine miinimumpalga tõstmine või siis näiteks ähm, tööpuuduse määra vähenemine ja täielik äh, haridussektori ümberkorraldamine nii ülikoolide tasandil kui ka kutsehariduse tasandil, konkurentsivõimelise tööjõuturu loomine, aga kõikide nende asjade saavutamiseks on vaja aega, seda aega on vaja nii siseriiklikes parlamentides kui ka Euroopa Parlamendis. ja tulemusi tuleb oodata. aga kui nad kord tulevad, siis äh, on Euroopa Liidul äh, ka käes aeg oma jõupingutusi suurendada ja uusi tulemusi omalt poolt toetada mina arvan, et pikaajalised äh, tagatised äh, tulemustele äh, on täiesti haarde ulatuses ja me ilmselt tulevikus saame jääda lootma stabiilsemale perioodile. nüüd, kuidas järgmistel perioodidel kasutada Euroopa vahendeid innovatsiooni toetamiseks ja nii edasi? Need on need valdkonnad, millele peaksid tähelepanu pöörama kõik liikmesriigid me peame oma keskklassi elu parandama, kui me seda teeme, siis vaesus äh, muutub järjest vähem äh, probleemiks. järgmisena saab sõna kolleeg Pablo Salva. suur tänu, mina võtaksin sõna siin parlamendi variraportöörina Rahvapartei ridadest äh, iga-aastase kasvuanalüüsi kohta. härra De Backer Äh, ma rõhutan seda, mida ta ütles, ma olen temaga täiesti nõus, kui oluline on äh, rahavoog äh, väikeettevõtetesse selleks, et me tuleksime välja sellest kriisist, nii nagu me täna hommikul juba rääkisime. härra De Backer selles osas on ära teeninud minu täie toetuse. nüüd härra Gutierrez, kes on raportööriks tööhõivekomisjoniks Euro-, komisjonis Euroopa Parlamendis, ma arvan, et mitte keegi ei saa olla rahul sellega, kuidas äh, on olukord praegu välja kujunenud. me võime teatud näitajate osas olla küll positiivne, aga samas väga palju on veel ära teha. minu meelest on ohtlik, äh, pehmelt öeldes, kui äh, me ütleme oma kodanikele, et et äh, avaliku sektori äh, üleliiased kulud äh, meid siia kriisi vedasid ja läbi selle tuleb ka edu. ma toetan härra Gutierrez seega, kui ta rääkis mobiilsusest ja noorsootagatisest, seda ütles ka härra Andor ja on öelnud ka varem, kui oluline see on. noorsootagatis on tähtis, aga ma tahaksin siiski esitada veel kord küsimuse, et äh, kas on võimalik, et need vahendid äh, avaneksid äh, niipea kui võimalik, seda nõuavad meilt noored inimesed, need on küsimused Euroopa jaoks, mis on üliolulised. me oleme viimastel nädalatel palju ära teinud, aga tekitanud sellega mm, paljudes noortes inimestes suuri ootusi. kui me nende ootusi-lootusi ei täida, siis on väga raske neid endale, enda poole võita, suur tänu suur tänu. järgmine kõneleja, kaks minutit. kolleeg McIntyre. You have the floor. proua McIntyre, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ma tahtsin konkreetsemalt rääkida VKE-de rollist see on teema, millest me oleme üsna palju rääkinud äh, tööhõivekomisjonis, kuhu ma kuulun Euroopa Parlamendis. kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest üle Euroopa äh, on loodud just nimelt väikese ja keskmisega suurusega ettevõtetes ja ma tahaksin küsida konkreetse küsimuse volinik äh, Andor ja mida ka teie, volinik Rehn, arvate, et me peaksime tegema selleks, et väikeettevõtteid äh, stimuleerida töökohti looma? ja ma arvan, et me ei tohiks halvustada ka osalise ajaga töötamist ma olen ise tööandja ka ja minu meelest viis, kuidas naised üsna tihti tööturule tagasi saavad tulla, on see, et nad võtavad just nimelt poole kohaga töökohad vastu. Need töökohad ei pea sugugi olema äh, madala sissetulekuga kohad, vaid olla äh, vägagi äh, head töökohad me peaksime rohkem tegema ka selleks, et ähm, toetada äh, füüsilisest isiklikust ettevõtlust. see on oluline minu meelest äh, noorsootööpuudusest rääkides. me teeme tegelikult väga vähe selleks, et ettevõtlusvaimu tõsta noortes inimestes. meil on äh, küll Erasmus programm noortele ettevõtjatele Euroopas, aga äkki on võimalik ära teha midagi veel, et julgustada inimesi, noori hakkama ettevõtjateks? suur tänu Äh, kolleeg Hallmeier saab sõna järgmisena. ich habe lugupeetud kolleegid, mul oleks järgmine küsimus ähm, Euroopa poolaasta kohta. ma vaatasin äh, seda aruannet väga põhjalikult ning ma nägin ühte väga selget vastuolu. ühelt poolt Euroopa Komisjon nõuab pidevalt rohkem ähm, haridust ja äh, väljaõpet, aga samas, kui me räägime ettevõtete poolest, siis äh, siis me, siin ei ole kvalifikatsioon üldse vajalik, sellepärast et seda nähakse siseturu tõkkena ja kui me nüüd täpsemalt vaatame, kui kaua meie ettevõtted vastu peavad siis eh, need ettevõtted, mis nõuavad kvalifikatsioone, need, eh, need eh, eksisteerivad palju pikem, pikemat aega ja ja need, mis lähevad täiesti mitte reguleerimata turule, need, kes peavad vastu üks kuni kaks aastat aga samas ei eh, näidata siin üles mitte mingisugust vastutustunnet eh, noorte töötajate osas, nii et mina leidsin, mina arvasin, et meie soovime stabiilset jätkusuutlikku eh, töökohti pakkuda ja mitte ainult siin keskenduda mm, ühe mehe ettevõtetele, mis võib-olla aasta pärast juba kaovad, nii et me peame ikkagi kvalifikatsiooni kvalifikatsioonidesse, kvalifitseeritud ettevõtetesse raha suunama, mitte aga noorsootöötlusesse rohkem ähm, su raha suunama. ja meil on siin erinevaid äh, tunnistusi äh, nende kvalifikatsioonide kohta, äh, meil on selle, meil on see meistridiplom, Austrias on, nimetatakse teisiti, ma ei tea, kuidas on olukord teistes liikmesriikides, aga samas nendes liikmesriikides, kus eh, mingites konkreetsetes valdkondades eh, kvalifikatsioonitaset ette ei nähta, siis eh, seal on tõesti näha, et ettevõtted kestavad vaid üks-kaks aastat ja noorsootööpuudus suureneb meil peaks olema noorsootööpuudus vaid kolm protsenti, see tähendab, et ettevõtted peaksid olema võimalikult jätkusuutlikud, võimalikult pika elueaga ja võib-olla kom-, komisjon, ähm, volinikud ja peadirektoraadid äh, saavad omavahel neid andmeid kuidagi kooskõlastada, sellepärast et me näeme, et erinevates peadirektoraatides tulevad väga erinevad andmed, aitäh no,. Uh... suur tänu, kolleeg Holmeier ja enne kui ma annan sõna ähm, asepresident Rehnile ja volinik ähm, Andrile, ma sooviksin väga lühidalt ka ühe küsimuse esitada mõlemile eh, neile, kõigepealt eh, siis härra asepresident eh, Rehn, kõikides nendes aruteludes, mida me oleme pidanud täna, eile seoses rakendamisega, kohandamisprogrammi rakendamisega programmiriikides või siis ka seoses Ähm, Euroopa poolaasta menetluse rakendamisega, siin on välja tulnud üks äh, võtmesõna, mis tõstatub pidevalt ja see on see omanditunne. ja seda ei saa kellelegi peale suruda, see tuleb saavutada, see omanditunne ning ma eeldan, et see vaja, siin on vaja arvestada ähm, aruandlusega ja läbipaistvusega ja kui me välistame Äh, programmiriigid Euroopa äh, poolaasta menetluses, siis tegelikult me õõnestame läbipaistvust. ja sellisel juhul meil on kaks erinevat kategooriat äh, liikmesriike, need, kes on kaasatud ja need, kes on tõrjutud sellest menetlusest, kes on väljaspoole jäetud. Te selgitasite, et siin on tegu otsuse langetamisega kaksikõigusakti paketi raames, aga mina leian, et kui me soovime tõesti saavutusi parandada, siis me peame vaatama, millised otsust-, otsused on langetatud minevikus ja see oli nüüd esimene küsimus, nüüd eh, teine küsimus, esimesel septembril Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mis eh, puudutab mõõdetavaid eh, indikaatoreid maksudest, maksupettuste osas ja maksudest kõrvale hiilimise osas ja mina sooviksin teada, et kas sellised mõõdetavad eesmärgid peavad ka olema kaasatud järelevalvesse selleks, et paremini, et kas see peaks olema ka kaasatud sellesse tulemuskaarti, mis käsitleb makromajanduse olukorda. ja see on seotud ka De Beckeri aruandega, mis peaks tulema välja siis aastal kaks tuhat neliteist. ma ja mis käsitleb majanduskasvu analüüsi, nii et ma sooviksin teada teie seisukohta sellest ja volinik Andor, te kindlasti olete teadlik sellest et on olemas ka alternatiivne majanduskasvu analüüs välja töötatud, mille on mõningad ökonomistid välja töötanud ja seal rõhutatakse muuseas, teist, muuseas ka seda, et Euroopal läheb umbes kümme aastat selleks, et jõuda tagasi nende tööhõivemäärade juurde, mis meil oli aastal kaks tuhat seitse. ma usun, et te nõustute minuga, et see on vägagi murettekitav areng, äh, hinnang. ja mina sooviksin teilt teada äh, kõigepealt, et kas te nõustute selle analüüsiga ja mida äh, peaks tegema selleks, et vastu töötada sellele trendile, mis ilmselgelt õõnestab Euroopa Liidu projekti jätkusuutlikkust ja selle sisulise poole tugevust tervikuna. nüüd kõigepealt härra asepresident, teil on sõna, palun, härra Rehn. suur tänu, proua asepresident äh, Padimata, lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu nende küsimuste eest ma tahaksin vastata siis neile selles järjestikus, järjestuses, nagu nad mulle esitati. kõigepealt küsimus äh, pensionite kohta. Hollandi äh, esindaja, teie esitasite meile küsimuse pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse kohta ja et millised reformid tuleb läbi viia pensionisüsteemis ja, ja mis see toob äh, kaasa äh, Äh, avaliku sek-, avalikule sektorile. meie jaoks on äh, pensionite äh, jätkusuutlikuks muutmine tugeva majanduse eeltingimus. kui me vaatame seda, siis me näeme, et paljudes liikmesriikides on see üks tõsimatest probleemidest. kui ähm, me vaatasime seda, et et mõned liikmesriigid langetasid otsused, otsuseid pensionite reformi kohta, siis me räägime siin väga suurtest struktuursetest muudatustest, siis me nägime, et üheksateist liikmesriiki tollasest kahekümne seitsmest liikmesriigist oli ka juba reforminud juba oma pensionisüsteemi. ja see kõik näitas mulle seda, et Euroopat äh, on tabanud uuenduste laine ja see on äärmiselt oluline, kui me tahame kestvast majanduse reformimisest rääkida. nüüd, kui me räägime härra Garcia küsimustest selle kohta, et kuidas me võiksime nõudlust soodustada, siis loomulikult see on väga oluline küsimus, mõistlik reform maksupoliitikas on, on väga oluline selles vallas. nüüd edasi, küsimuse esitas äh, proua Roa äh, Prantsusmaa parlamendist. võib-olla ma, kui lubate, kordaksin seda, mida ma ütlesin ähm, varem nimelt äh, maksupoliitika kohta. tööl käimine peab olema alati äh, tulu toov, me ei saa anda edasi järgnevatele põlvkondadele suurt võlakoormat, see ei ole mitte mingisugune kestlik lahendus ja sellepärast me peame jätkama oma majanduse stabiliseerimist. nüüd edasi, proua Roal oli veel küsimusi Te ma ei tea, kas ma sain teie küsimusest väga hästi aru. Ähm, pärast meie pooli, poolseid soovitusi käisin ma ka äh, Prantsusmaa parlamendis, kus oli äh, koos äh, Prantsusmaa Vabariigi Parlamendi majandus- ja väliskomisjoni ühiskomisjon. ei kuulnud, mida ütles proua Roa saalist. Äh, proua Elizabeth Guigou oli selle komisjoni esinaiseks. ma olen valmis tulema uuesti Pariisi. Äh, näiteks järgmiste soovituste kontekstis eriti selles valguses, et äh, Prantsusmaal on praegu käivitatud äh, väga olulised äh, reformikavad. nii et kui võimalik, siis ma olen valmis hea meelega osalema uuesti teie komisjonide kohtumisel kui te mind ju ikka kutsute veel. härra Zalba rääkis äh, iga-aastasest kasvuanalüüsist aastaks kaks tuhat neliteist ja rääkis sellest, kui oluline on äh, sulanavoog äh, VKE-desse ja te ütlesite, et härra De Backer on ära teeninud teie toetuse selles küsimuses. ma olen ka teiega nõus, mina ka toetan härra De Bakkerit. tehkem siis üheskoos äh, tööd selle nimel, et avaneksid krediidikanalid VKE-dele, eriti oluline on see Lõuna-Euroopas, aga ilmselt ka üldse Euroopas. koostööd peame selles osas tegema ka liikmesriikidega, ühendama jõud Euroopa Investeerimispangaga ja ma eeldan, et ka Euroopa Keskpangaga kes äh, teeb siis sõltumatut analüüsi selle kohta, kuidas üleminekumehhanisme rahapoliitikas parandada, kuidas tagada see, et on tagatud vahendid laenu andmisele Euroopas. see kõik on äh, määrava tähtsusega, sellepärast et äh, majandusajalugu seni ei ole näinud sellist olukorda, kus majandus kasvab ilma krediidi kasvuta ja sellepärast äh, see kitsaskoht tuleb ka kuidagi ette võtta. see on ka üks nendest äh, asjadest, äh, millest rääkis proua McIntyre, rääkides VKE-dest. Te küsisite, mis on majanduskasvu analüüsi prioriteedid, ma võtan kokku need. tuleb luua sobivad tingimused ettevõtetele kasvuks, tuleb bürokraatiat vähendada, tuleb vallandada meie ettevõtluspotentsiaal ja tuleb anda võimalus ettevõtetel kasvada, VKE-del kasvada läbi äh, õigete oskustega tööturu, äh, tööjõuga, see on Laslo Andori teema, äh, aga tuleb toetada tööjõu arendamist ja tuleb toetada innovatsiooni. ja jällegi, tuleb toetada siis seda, et väikeaedel oleks parem juurdepääs rahastamisele Need on väga olulised küsimused, mille tõstatas ka muuseas proua Holmaja, mis puudutas VKS-id ja nende kasvupotentsiaali ja võimalusi. kahjuks, ma arvan, on Euroopas üks väga tõsine puue ettevõtete kasvu puhul. meil on äh, üsna palju uusi ettevõtteid, aga järgmine samm, kuidas uuest ettevõttest edasi kasvada, on juba raskem Ühendkuningriikides, Ühendriikides, vabandust, äh, üsna tihti ei ole selliseid probleeme, et äh, turg on killustunud, et ühisturg on killustunud, näiteks nagu meil digitaalne turg on vägagi killustunud ja on äh, probleemiks kas-, majanduskasvule, USA-l selliseid probleeme ei ole. ja sellepärast on oluline, et me ka teenuste turu viiksime lõpuni äh, Eh, eriti digitaalteenuste osas ehm, e-kaubandus ja, ja, ja e-äri, ehm, kuidas mitte ainult ehm, kasvulava lüüa, luua nende ettevõtete jaoks, vaid eh, seemnekapitalist minna kaugemale, et Euroopas oleks tulevikus äh, sellised äh, tšempionid, äh, kes võiksid mõõtu võtta Google'i või, või teistega, kes on Ühendriikides viimastel aastakümnetel sündinud ja arenenud kiiremini, kui seda on olnud võimalik teha ettevõtetel Euroopas. ja nüüd parlamendi asepresident Podimata äh, rääkis omanditundest, programmade, programmide omaksvõtmisest ja et Euroopa poolaasta menetlustesse peaks kuuluma ka programmialused riigid. ma võtan teie arvamuse teadmiseks ja e, olen sellega peaaegu et nõus ja olen valmis e, mõtlema sellele, kuidas me saaksime omavahel paremini kombineerida tavapärase majanduspoliitikate koordineerimise programmialase äh, tööga, mida siis tehakse äh, programmiriikides. ja seda kõike äh, kahest seadusandlusest kuuluva paketi raames. ma olen teiega nõus, et see omanditunne on oluline. komisjoni jaoks ei ole see uus majandushaldus projekt sugugi sanktsioonide projekt. komisjon teeb ikkagi koostööd liikmesriikidega ja ma tahan teha äh, koostööd nii valitsustega kui ka partnerlustega liikmesriikide vahel. niimoodi me saame tõsta seda omanditunnet, niimoodi loome me alused jätkusuutlikuks arenguks ja töökohtade paremaks loomiseks Euroopas. nii et äh, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle väga tõsise ja, ja väga sisuka arutelu eest ja ootan siis edasist koostööd teiega. suur tänu äh, nüüd teile, härra Rehn ja nüüd volinik Andor. Eh, suur tänu, proua asepresident, ma tuleksin teie küsimuse juurde, mis käsitles seda alternatiivset majanduskasvu analüüsi, jah, tõepoolest äh, härra Olli Rehn oli ka kaasatud sellesse arutellu arutelu selle dokumendi üle, aga ma ka kommenteeriksin äh, oma seisukohti. kriisiaegadel, kui vahetevahel äh, retsessiooni dünaamika on, dünaamikat on väga keeruline ette ennustada, siis sellisel juhul on ka äärmiselt keeruline äh, leida, kuidas sellised majanduslikud, sotsiaalsed arengud mõjutavad meie pikaajalisi eesmärke. aga mõningad ähm, mõningate, äh, mõndade indikaatorite puhul me näeme, et ähm, vaid mõne kuu jooksul ähm, me näeme, et trendid liiguvad vales suunas või näiteks, mis puudutab äh, tööpuuduse äh, suurenemist ja nii edasi. meie oleme viimase paari aasta jooksul näinud, et me peaksime looma uued instrumendid selle asemel, et vähendama oma ambitsioonikust me peame siin vaatama ka, millised äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia äh, algatused on ähm, mittetõhusad, me peame siin arvestama ka arengutega euroalas ja me seetõttu me peame äh, leidma uued instrumendid, tagama selle, et me saaksime tagasi pöörduda õigele rajale ja seetõttu ebatõhusad instrumendid me kõrvaldame ja tõhu- ja me vaatame komisjoniga selle olukorra üle, vaatame erinevatest meetmetest ehm, ja tulevane komisjon peale üks aasta hiljem siis saabki ka rohkem praktilisemaid ettepanekuid teha selles osas. Ehm. aga ma usun, et ehm, paljud, paljud instrumendid siiski muudavad olukorda, näiteks noorsootagatis, mida siin mainiti, see on me peame tegema selle, kõik selleks, et see tagatis tõesti olukorda kiiresti muudaks ja seetõttu me peame tagama ka finantsvood. ja peale meie kavade rakendamist, peale tegevusprogrammide äh, rakendamist ähm, meil on ette nähtud ka kuus miljardit, mille eesmärgiks on siis sotsiaalkavade elluviimine, see on seotud ka selle mainitud äh, noorsoo äh, tagatisega. ja me peame ka vaatama, et Euroopa Sotsiaalfondi äh, vahendeid on kasutatud kuuekümne viie, kuuekümne kuue protsendi tasandil, me oleme seda ka oma äh, rahandusekspert äh, ka ähm, arutanud ning loomulikult me peame ka vaatama, milliseid ähm, projekte me peaksime rohkem rahastama selleks, et äh, edendada äh, noorte tööhõivet. ja selleks, et ettevõtted oleksid jätkusuutlikumad, et ähm, on, selleks on oluline, et me teeksime koostööd, me oleme, selle nimel me oleme teinud koostööd ka härra volinik Tajaniga uue tööstuspoliitika, sest see töö ei ole veel lõpuni viidud. tulemusi on veel oodata ning me soovime tagada, et ähm, inimkapitaliga rohkem arvestatakse tööstuskapital, äh, tööstuspoliitika raames, siis siin on oluline äh, loomulikult ka tööturu arengud ja me soovime panustada ettevõtlusesse viimase kolme aasta jooksul mikrofinantseerimise rahastu kaudu me oleme seda juba teinud ja järgmisel finantseerimisperioodil me loodame samuti, et rahastud on piisavad selleks, et tagada mikrofinantseerimine ja sotsiaalfond on ka allikaks erinevate programmide ähm, rahastamiseks, mis ometi toetavad sarnaseid tegevusi. näiteks ähm, naisettevõtjate toetamisele on meil äh, siin ähm, samuti tehtud üks ettepanek ja sellest rääkis ka meie Itaalia kolleeg, sellest on kindlasti kasu ka äh, lõunapoolsetes riikides. ma sooviksin tänada ka äh, Prantsuse eh, kolleegi selle eest, et te rääkisite sotsiaalmõõtmest ja ka tulemuskaardist, mille me hiljuti sisse viisime. ja me loodame, et see hästi toimima hakkab ja, ja ja kas veel on vaja seda eh, süsteemi lihvida, seda me võime veel hiljem ähm, arutada, aga oluline on, et me piisavalt analüüsiksime tulemustabelit ennast ja analüüsi tulemused äh, siis peaksid kajastuma ka meie prioriteedis, viies kõige olulisemas prioriteedis, Olli Rehn juba rääkis küsimusest, mis puudutab pensionisüsteemi Hollandis ja ma sooviksin vaid lisada, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli väga tootlik Ehm, tootlik aasta ka mm, põlvkondadevahelise mm, solidaarsuse jaoks, me võtsime mitmeid tegevusi, meetmeid selleks, et tagada, et me saaksime kauem töötada, et meie tööiga pikeneks, arvestades ka sellega, et meie oodatav eluiga on samuti pikenenud nii meestel kui naistel ja seetõttu pensionile mineku taset kohandada pikenenud e-, oodatava elueaga on äärmiselt oluline. kaks aastat tagasi me võtsime vastu ka valge paberi äh,, valge raamatu pensionide osas ja siin, kusjuures me võtsime eeskuju ka Hollandi süsteemist ning hetkel me valmistame ette ka konverentsi, mis leiab aset mõne nädala pärast Brüsselis ja seal me vaatame ka, äh, millist edu on saavutatud rakendamise poole peal selle valge raamatuga. seal arutatakse küsimusi Eh, mis puudutab eh, pensioniõiguste ülekantavust, eh, samuti erinevaid pensionisüsteeme, mida on rakendatud liikmesriigiti. Neid siis kirjeldatakse ja kindlasti nendest positiivsetest meetmetest saab ka inspiratsiooni, saavad inspiratsiooni need riigid, kes on veel arengutes maha jäänud nüüd äh, Ungari kolleegi küsimusele, mis tuli kolleeg Egesilt. ja ma vastaksin oma kolleegile ungari keeles. mis puudutab seda tõsiasja, mida härra parlamendiliige mainis, siis loomulikult äh, me oleme vägagi teadlikud äh, ähm, makromajandamise, makromajanduse stabiilsuse, stabiliseerimise teguritest Ungaris ja komisjon on teinud ettepaneku et me peaksime selle defitsiidi menetluse lõpuni viima, kuid paistab, et mõningad probleemid endiselt veel kestavad, aga teisalt ma leian, et on vaja veel detailsemat analüüsi läbi viia. sest eh, me ei tohi unustada, et eh, tööturul on eh, uusi tegureid, näiteks et inimesed lähevad tööle teise valdkonda ja, ja paljud töötud on lahkunud teise riiki tööd otsima, nii et ka nende teguritega me peame arvestama ja seetõttu komisjon üritab tagada selle, et ähm, riigid teeksid kõik selleks, et oma tööpoliitikaid äh, edendada. ja me peame loomulikult kasutama võimalikult ähm, ulatuslikult ära äh, oma ressursid, siin tuleb aga vaadata, millise, milline on tööturu olukord riigis ja kuidas kõige optimaalsemalt ära kasutada olemasolevaid ressursse. tegu on ju ka Euroopa Liidu ressurssidega ja ja need ressursid peaksid toetama eelkõige just koolitust ja väljaõpet. ning viimasel aastal me nägime, et ähm, Euroopa fonde äh, oli vähesel määral vaid kasutatud ning äh, komisjon ja ka Ungari tegid kõik selleks, et äh, võimalikult kiiresti saaks ära kasutada kõik olemasolevad Euroopa fondid mõningad tegevused on aga aastast kaks tuhat kümme üle kantud aasta kaks tuhat neliteist, kuid loomulikult me peame arvestama ka selle väga suure tööga, mis tuleb veel ära teha selleks, et mm, minimeerida äh, need kaotatud äh, võimaluste negatiivsed mõjud. aitäh. Uh, suur tänu. ma ei tea, kas meie raportöör De Backer tahaks ka lõppsõnaks võimalust, tundub, et mitte. hea küll no hea küll. sellega me siis lõpetamegi. suur tänu teile, volinik Andor, suur tänu asepresident Reinile, suur tänu äh, minu kaaseesimehele. tuletan teile meelde, et arutelud jätkuvad jätkuvad äh, meie äh, õhtusöögi arutelu jooksul, mis hakkab kell üheksateist null null. Äh, õhtusöögile kutsub teid Euroopa Parlamendi president Martin Schulz ja härra Mimorakis on seal ka kohal, Kreeka parlamendi spiiker, nii et varsti näeme. istung on lõppenud.